Buongiorno eh.... tere hommikust kõigile kolleegidele. tahaksin teile meenutada, et äh, tõlge on tänaseks olemas paljudesse keeltesse. Eh, valige see kabiin, mis teile kõige rohkem meeldib. Eh, valige välja teile kõige sobivam keel. tahaksin tervitada teid kõiki kõiki kolleege rahvusparlamentidest ning suurima õnnetundega eh, alustan parlamentide vahelist eh, kohtumist inimõiguste komisjonis, eh, kus osalevad Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide esindajad. kõige olulisem on minu jaoks rõhutada, et praegune kohtumine toimub äh, äh, inimõiguste nädalal, mis tähistab äh, inimõiguste deklaratsioonile allakirjutamise seitsmekümnendat aastapäeva. tänane kohtumine võimaldab jagada kogemusi ja häid tavasid inimõiguste teemadel, mis võivad meid ka inspireerida meie tegevuses parlamendi töös, millised väljakutsed äh, liikmesriikide parlamentides äh, on kõige olulisemad, äh, kuidas tegutseda nii, et Euroopa tegevus, Euroopa õigus muutuks võimalikult tõhusaks inimõiguskaitsetegevuseks eh, ning kuidas tegutseda praegu, mil inimõigused on aina suuremas ohus, millised on kõige olulisemad võimalused äh, et kaitsta inimõigusi kogu maailmas. Need on äh, küsimused, äh, äh, mille, mida peaksime endale õigustatult esitama. täna hommikul keskendume kolmele põhilisele küsimusele. kõigepealt esimeses töörühmas räägime sellest, kuidas inimõigusi paremini integreerida oma välistegevusse, teiseks keskendume põhiväljakutsetele ja võimast elust teile e, ettevõtluses ja inimõigustes e, ning kolmandaks e, räägime Ai Weiwei'ga inimõigustest ja välissuhtlusest, nagu te teate, inimõiguste ja demokraatia raamistik võeti vastu kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ning äh, see rõhutab Euroopa ähm, vajadust muuta oma välispoliitika sidusamaks äh, ja tugevdada selle seost inimõigustega, astuda konkreetseid samme, rõhutades eriti kohalike omavalitsuste rolli suurendades ning tugevdades koostööd inimõiguste jälgimise ametiga äh, regionaalsel tasandil ning ÜRO tasandil ning kaitsta naiste õiguseid ja majandus, sotsiaal ja kultuuri eh, eh, suhteid, eh, samuti inimõiguste raamistikus, samuti tegeleda inimõiguste küsimustega kriisikolletes. me oleme, keskendume eriti mõningatele konkreetse, konkreetsetele riikidele. esimene töögrupp pöörab erilist tähelepanu eh, tugevdamisele eh, eh, inimõiguste olukorra tugevdamisele Euroopa Liidus üldiselt ja liikmesriikides. kõik Euroopa Liidu liikmesriigid tunnistavad universaalseid inimõigusi ning tegelevad selle inimõiguste rolli tugevdamisega vaja on teha kõik selleks, et äh, meie välistegevuses rõhutatakse inimõiguste olulisust igal ajahetkel, nagu te teate, praegusel hetkel on keeruline hetk, kus äh, inimõigused äh, ja multilateralism on küsimärgi alla sattunud. me <clears throat> teame, et praegune arutelu inimõiguste üle on väga elav. peaksime mõtlema selle peale, kuidas meie Eh, praegune süsteem eh, võimaldaks eh, paremini kaitsta inimõigusi praeguses demokraatlikus ruumis. kuidas võiksime astuda konkreetseid samme inimõiguste kaitsmiseks oma välistegevuses nii kahepoolsetes kui mitmepoolsetes suhet, suhetes, kuulame huviga ära teie arvamused Eh, selle kohta, kuidas teha, suurendada jõupingutusi rahvusvahelisel tasandil ning kuidas eh, tegutseda, mida, selle nimel, et eh, meie välistegevus suudaks rohkem keskenduda inimõiguste kaitsele. tänan esimese töörühma liikmeid, Stavros Lambrinidis, kes on meie eriesindaja inimõiguste küsimuses, tänan teid äh, sa-, si-, meie külastamise eest ja härra Ostrivitšus on kolleeg Euroopa Parlamendis, kes on Euroopa Parlamendi selleaastane raportöör inimõiguste raporti koostamisel. ja kõigepealt annangi sõna Stavrusele. Thank you, Antonio, very much, Petros, great to see you, dear friends um,. I think that the um, the uh, convening power and the leadership power of the Human Rights Subcommittee is, uh, is uh, very evident today in this ma arvan, et inimõiguste allkomisjon äh, on väga tähtis komisjon, te olete kõik täna tulnud siia selleks, et seda tähtsat küsimust arutada. ma olen alati äh, imetlenud äh, selle allkomisjoni tööd ja kui vaadata viimaseid Nobeli rahupreemia laureaate Nadja Murad Malala ja ka teised, siis ma arvan, et ei ole juhus, et Euroopa Parlamendi Sahharovi ähm, mõttevabaduse auhind andi nendele inimestele enne, kui nad said äh, Nobeli rahupreemia. Euroopa Parlament on inimõiguste küsimuses äh, esirinnas äh, ta on vastu võtnud väga palju resolutsioone ja eriti just selle komisjoni töö on olnud väga tähtis, nii et suur tänu teile selle eest. nagu te täiesti õigesti oma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesite, et isegi kui me saame siin tähistada edusamme, on siiski teatud riikides inimõigused sattunud äh, rünnaku alla. tegemist on tihti ideoloogiliste rünnakutega ja praegust ajastut äh, iseloomustab see, et need riigid, millele ei meeldi äh, inimõigused ja nendest kinnipidamine ei ütle, et äh, hoidke eemale, jätke meid rahule, ärge sekkuge meie suveräänsusesse, siis nüüd nad üritavad oma halbu kombeid ja tavasid mujale eksportida, ükskõik kas naaberriikidesse või ka teistesse maailmajagudesse kuhu nad siis ähm, on näiteks äh, raha investeerinud äh, hargmaiste ettevõtete kaudu. nii et see, mida Antonio ütles, et äh, välispoliitikal on kaks tahku. me peame kaitsevõimekust suurendama, ilma et me oleksime kaitsepositsioonil ja me peame rohkem ka ründama, ilma et me tegelikult ründaks ja kui ma räägin kaitsepositsioonil olemisest, siis see tähendab seda, et me peame tõstatama kõik need negatiivsed küsimused, kombed ja tavad ning inimõiguste rikkumised. me väga tihti kasutame vaikset diplomaatiat, samal ajal aga tugevat äh, diplomaatiat, meie diplomaatia halle kardinale selleks, et inimõiguste olukorda parandada ja me soovime saavutada seda, et olukord siis ei halveneks ja kui ma räägin siin ründepositsioonil olemisest, siis me üritame oma tegevust äh, strateegilisemaks äh, muuta, me peame oma häid kombeid äh, teistele edasi andma, mitte võitlema ainult nende vastu, kes õõnestavad inimõigusi, vaid me peame ka oma positiivse narratiivi looma hästi lühidalt, mida ma tegelikkuses siis sellega mõtlen. kõigepealt me loome inimõiguste allianse kogu maailmas, teeme seda suurte inimõigustest võitlejate organisatsioonidega, ÜRO-ga, Euroopa Nõukoguga, OSCE-ga või ka piirkondlikul tasandil Aafrika Liiduga, ASEANiga ja nii edasi ja me teeme koostööd ka teatud riikidega. ja kui me räägime siin äh, äh, rahvusvahelistest organisatsioonidest, siis äh, see ei ole mitte mingi juhus, me oleme alati üritanud inimõiguste küsimust viia rahvusvahelisele tasandile. sellepärast, et äh, inimõiguste univa-, universaalsuse deklaratsioon tuleb sealt äh, ja süsteemid, millega meil on võimalik inimõigustest kinnipidamist nõuda, nagu Euroopa Inimõiguste Kohus, äh, Euroopa Liidu inimõig-, Euroopa Inimõiguste Kohus tulenebki sellest, nii et tõesti, meil on vaja organisatsioone, mis kontrollivad inimõigustest kinnipidamist, vaatavad, millised on kohustused, mis on võetud ja mis keskendub inimõigustele. piirkondlikud organisatsioonid kohati on olukord sarnane, kohati erinev. Aafrika Liit äh, tegeleb väga palju inimõigustega, kogu, kõik need organid, mis on välja töötatud, on väga head. Ameerika mandril on vägagi kaugele jõutud, isegi veelgi kaugemale. ASEAN Aasias äh, tegeleb samamoodi inimõigustega, aga kui me vaatame neid äh, organisatsioone eraldi, siis me näeme, et kõik liikmed ei ole alati sellised, mis tõesti võitleksid inimõiguste eest. on teatud riike, mida absoluutselt see ei huvita. aga samal ajal on teisi liikmesriike, kus võideldakse vägagi inimõiguste eest, nii et äh, meie Euroopa Liiduna toetame neid, peame nendega dialoogi, sest meil on neid vaja me anname neile oma kogemusi edasi kõikides valdkondades, äh, äh, kõiges, mis neid huvitab, majanduslikud küsimused, naistevastane vägivald ja nii edasi. nii et tõesti väga tähtis on, et kõik riigid tunnetaksid, et inimõigused on nende jaoks tähtsad ja nad võitlevad nende eest. see on meie strateegia nii-öelda allianside loomise kaudu ja seda sellepärast, et äh, inimõigused ei ole mingi teatud liikmesriigi või mõne üksiku riigi küsimus, äh, vaid see puudutab meid kõiki meil on siin võimendusvõimalusi, meil on võimalik näiteks majanduslikke võimendus, võimendusvahendeid kasutada siin teatud riikides. Äh, vahel kasutame ka sõjalisi vahendeid selleks, et inimõigustest kinnipidamist nõuda, vahel kasutame ka sanktsioone, aga mitte alati. aga seda kõike selleks, et need organisatsioonid, piirkondlikud ja rahvusvahelised, mis võitlevad inimõiguste eest, saaksid ka seda teha. aga on veel üks tahk nende allianside loomisel. me keskendume nendele riikidele, mitte piirkondadele, vaid riikidele, mis kuuluvad inimõiguste nõndanimetatud halli tsooni ja palun pange seda väga täpselt tähele tänapäeval võib olla väga lihtne identifitseerida riike, kus inimõiguste olukord on halb, kus riigid ei pea kinni inimõigustest ja väga lihtne on identifitseerida riike, mis tõesti võitlevad äh, täiel rinnal inimõiguste eest. mitte keegi pole sellises olukorras täiuslik, aga kui vaadata Euroopa Liidu liikmesriikide poole, siis võib täiesti automaatselt öelda, et tegemist on selle piirkonnaga, kus inimõigused on tegevuse keskmes Äh, et meil on siin nii-öelda halvad ja head poisid, aga meil on ka riigid, mis jäävad nii-öelda keskele, kus ei ole öeldud, et me ei võitle liikmesriikide, me ei võitle inimõiguste eest, aga samal ajal ei ole kõiki demokraatlikke süsteeme ka täielikult paika pandud. kodanikuühiskond võib olla päris vaba, aga riik Türgi valitsus vahel siiski ka vägivaldselt sekkub äh, inimõiguste küsimustes, äh, kus üritatakse midagi head küll ära teha, aga ei ole mingeid institutsioone, millega seda kõike saavutada. Need hallid riigid, nende poole me pöördumegi nende nõndanimetatud heade inimõiguste lugudega. selle aasta septembrikuus ÜRO Peaassambleel võtsime me selle öö, ülesande enda õlule ning sinna oli kaasatud öö, Federica Mogherini öö, ÜRO peasekretär, oleme kaasanud sinna tõesti kõik maailma piirkonnad, erinevad mandrid ja selles ideoloogilises lahingus äh, halbade poistega, mis üritavad äh, teisi alla suruda, hirmutada ja seletada, et inimõigused on halvad selles võitluses me üritame saavutada seda, et meil oleks võimalikult palju neid riike, mis oleksid eeskujuks inimõiguste valdkonnas, sest meil on päris palju valitsusi, mis leiavad, et inimõigustest kinnipidamine ei ole julgeolekuküsimustega vastuolus, vaid otse vastupidi, inimõigustest kinnipidamine aitab võidelda turvalisuse eest ja terrorismi vastu. Nad näevad inimõigusi kui osa majanduslikust ja ühiskondlikust arengust ning äh, kodanikuühiskond on nende jaoks täieõiguslikuks partneriks koostöös valitsustega. me peame võimalikult palju seda sõnumit välja saatma ja leidma ka võimalikult palju liitlasi, kes seda sõnumit meiega koos välja saadaksid. teiseks me aitame üles ehitada kodanikuühiskonda. kodanikuühiskond tegelikult ongi äh, inimõiguste omanikuks äh, kui me soovime inimõigusi toetada, siis on väga tähtis, et seda tehtaks rohujuure tasandil ja just ähm, see ei meeldigi nendele valitsustele, kes ei soovi inimõigustest kinni pidada. meie suure tõenäosusega, Euroopa Liit on suure tõenäosusega kogu maailmas kõige suurem kodanikuühiskonna toetaja, mitte ainult rahaliselt. meil on muidugi kõige suuremad vahendid selleks ette nähtud, aga me oleme ka poliitiliselt kõige suurem toetaja kõrge esindaja Federica Mogherini, mina ise või ükskõik kes Euroopa Liidu institutsioonidest, kui ta läheb visiidile mõnda teise riiki, kohtub ta kodanikuühiskonna esindajatega ja inimõiguste alane dialoog toimub meil pidevalt ja meil on õnnestunud viimastel aastatel Euroopa ja teiste riikide kodanikuühiskonnad kokku tuua ja rääkida siis inimõigustest ja rääkida seda ka valitsustega. on palju valitsusi, mis ei soovi eh, kodanikuühiskonda näha võrdväärse partnerina dialoogis inimõiguste üle, aga kui nad näevad, et Euroopa Liit seda nõuab, siis nad siiski teevad seda me kaitseme inimõiguste eest võitlejaid kogu maailmas, eriti kui nad on ohu all. me aitame üles ehitada ka kaitsemehhanisme nendes riikides, kus on probleeme. nii et me mitte ainult ei kaitse neid. suure tõenäosusega olen oma kõne ületanud, aga tahtsin veel toonitada seda, et keskendume majanduslik-sotsiaalsetele õigustele ja tsiviilpoliitilistele õigustele. on üks asi, mida ei teata ja see on ka osa meie strateegiast, et ÜRO resolutsiooni resolutsioonid majandus, sotsiaal ja kultuuriliste õiguste üle on sellised resolutsioonid, mille taga on Euroopa Liit. tihti äh, kritiseeritakse neid, öeldakse, et majanduslikest, sotsiaalsetest ja kultuurilistest õigustest ei ole vaja kinni pidada. kuid meie oleme näinud, et inimõiguste alane olukord äh, paraneb väga palju, kui me keskendume ka majanduslik-sotsiaalsetele ja kultuurilistele õigustele ja tegelikult inimõiguste deklaratsioonis öeldakse väga selgelt välja, et kõik õigused on omavahel seotud ja nad ongi seda. Euroopa Liidu üheks kõige suuremaks edusamm ongi olnud ÜRO kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärkide täitmine, jätkusuutliku arengu eesmärkide täitmine. me oleme saavutanud selle, et inimõigused on igal pool sees, meil on nüüd tugev dokument, eh, mida on, eh, tunnistavad kõik riigid ja kus tuuakse inimõigused väga selgelt ka välja. tegemist on suurte küsimustega, mitte väikeste bürokraatlike küsimustega ja seda ajal, kus liikme, kus riigid üritavad inimõigusi vähendada. meie aga oleme eh, pigem neid rohkem toetanud ja välja toonud ja me oleme siin tõesti olnud nii-öelda rünnakupositsioonil, ilma et me oleks rünnanud. ja lõpetuseks kui ma käin äh, maailmas ringi erinevates riikides, nii nagu ka teie seda teete, siis ma väga tihti kuulen, et kui kõik ülejäänud argumendid on lõppenud, siis küsitakse, et äh, miks me peaks, kellega teie seal Euroopa Liidus üldse räägite, härra Lambriniidis? Nad küsivad selle küsimuse, nad keskenduvad äh, rändeküsimustele, radikaliseerumisele, ksenofoobiale, äärmuslusele Euroopas Nad ei küsi seda mitte selleks, et öelda, et keskendume nüüd teie ja meie probleemidele ja üritame neid üheskoos lahendada. Nad küsivad seda sellepärast, et nad tahavad öelda, et mine, minema, hoia eemale, ära kritiseeri meid ja ärme räägi sellest. aga ma tõstan neid tõstatan neid küsimusi iga kord ja kutsun teid ka üles seda tegema, sest tõesti, Euroopa Liidul on probleeme, aga ma hoiatan teid, hoiatan teid selle lõksu eest, et me öö, äh, keskendume lihtsalt oma ebatäiuslikkusele, ütleme, et jah, ja, ja ei räägi nendest probleemidest, et ütleme jah, meil on ka probleeme ja tõesti ei ole mõtet meiega rääkida. mitte keegi pole täiuslik, aga see ei tähenda seda, et kõik oleks siis ka võrdselt äh, ebatäiuslikud inimõiguste küsimuses. mis siis võiks siin olla lakmustestis? minu vastus on see, et lakmustestiks on see, et kas sa soovid tegeleda oma ebatäiuslikkusega või kas sa üritad neid varjata. kas sul on korralik sõltumatu institutsioon, mis äh, äh, nõuab tegutsemist, et ei ole võimalik inimesi vangi heita ja nad ära unustada ja mitte keegi ei vastuta selle eest. kas sul on sõltumatud kohtud, on sul sõltumatu parlament, on sul sõlt-, sõltumatu ajakirjandus? on sul ka sõltumatud riiklikud institutsioonid, mis võitlevad inimõiguste eest? sul võib olla küll sõltum- ja kas sul on ka sõltumatu inimõiguste eest võitlev institutsioon, mis võib ka tõesti kritiseerida ja et sa lased sellel institutsioonil oma tööd teha, sellepärast et nad tihti üritavad sul äh,, sind sundida paremaks muutuma ja see ongi tegelikult see üks kõige tähtsamaid küsimusi, me ehitame üles institutsioone. meie, Euroopa Liit, äh, toome välja äh, suured inimõiguste rikkumised äh, ja loome liitusid nendega, kes on nõus meiega koostööd tegema ja kes on äh, valmis siis äh, näitama ka täpselt, kellega me saame rääkida ja kes keeldub meiega rääkimast. Äh, vastutage ise ja hoolitsege selle eest, et ka teised vastutaksid. üritagem üheskoos maailma paremaks muuta inimõiguste küsimustes. Äh, ning kallid sõbrad keskendugem ka väärtustele, sest need on ka osa inimõigustest. viimastel aastatel oleme liiga palju keskendunud just õiguslikule poolele, juriidilisele poolele. ütleme, et olete kirjutanud alla sellele dokumendile, peate sellest kinni pidama. me kõlame nagu advokaadid ja me tegelikult peaksimegi, sest tegemist on rahvusvahelise õigusega ja see on üks suurimaid edusamme, kuid äh, tegelikult inimõiguseid ei imenud pastakast välja mingid advokaadid, vaid see oli vastuseks äh, Äh, suurele vägivallalainele Teise maailmasõja ajal ja siis pärast seda hakati nendest küsimustest rääkima. inimväärikus, kui vaadata ükskõik millist kultuuri või religiooni, on selle kultuuri või religiooni tähtis osa. Äh, teda ei nimetata küll alati väärikuseks, aga see on olemas. ja see on sees nendes kultuurides ja religioonides, nii et iga kord, kui me võitleme inimeste õiguste eest, vähemuste õiguste eest, kui neid rikutakse, siis me tegelikult ei kaitse mitte ainult nende inimeste õigusi, nii nagu me peaksime, vaid me kaitseme iga ühiskonna õigust ennast üles ehitada, tuginedes austusele, kaasatusele ja armastusele Mandela ütles, et kui sa oskad õppida vihkama, sest mitte keegi ei ole sündides võimeline äh, vihkama, siis sa oled võimeline ka õppima, kuidas armastada. nii et me peame üksteisele õpetama uuesti armastamist ja me teeme seda minu arvates ja teeme seda samm-sammult. aitäh! Thank you, Stavros, Stavros eh,. Petras, praegu. Petras järgmisena, palun. Thank you, Antonio. Dear Stavros. aitäh, Antonio, kallis Stavros, aitäh sinu äh, inspireeriva kõne eest ja nende kogemuste eest, mida sa jagasid äh, kolleegid, eh, rahvusparlamentide liikmed, eh, daamid ja härrad tahan teid täna väga tänada selle eest, et tulite siia, et me saaksime koos tähistada inimõiguste nädalat. viimase paari aasta jooksul oleme me eh, näinud, et on olnud tagasilööke inimõiguste eh, osas nii maailmas kui Euroopas ja seetõttu ma arvan, et ei ole vaja teile meenutada seda, kuivõrd ajakohased ja olulised on äh, inimõiguste küsimused täna ja et me jääme oma ühises võitluses siin järjekindlaks. nagu te teate, siis täna keskendub meie diskussioon äh, inimõiguste äh, toomise, äh, toomisele Euroopa Liikude, Liidu ja liikmesriikide välistegevusse. inimõiguste küsimus on strateegiline protsess, millega meelega tuuakse inimõiguste küsimused Euroopa Liidu välispoliitikatesse, programmi ja operatiivtegevustesse, kus see inimõiguste kasutuselevõtt läheb kaugemale lihtsalt inimõiguste sõnade kasutamisele, see puudutab kontseptuaalseid ja õiguslikke küsimusi ja on vastastikku takistustega nagu ebakindlus, kuidas integreerida rahvusvahelised õigusnormid poliitikatesse ja programmi tüüpi tegevustesse. täna tahan ma arutada teiega neid ja teisi küsimusi ja seda, mida Euroopa Parlament ja ka liikmesriikide parlamendid peaksid tegema selleks, et oleks võimalik saavutada süstemaatilisem ja selgem eh, inimõiguste toomine Euroopa Liidu välistegevustesse. Euroopa Parlamendil on märkimisväärne roll siin mängida. institutsiooniliste vaheliste suhete kaudu eh, saab ta eh, toetada teisi Euroopa Liidu üksusi, et nad tooksid konkreetsed inimõiguste küsimused äh, oma suhtlusesse. ja Euroopa Parlamendi aastaaruanne, inimõiguste ja demokraatia aastaaruanne, äh, see on äärmiselt asjakohane instrument, äh, millega mõista, kas meie pingutused selleks, et inimõigusi edendada, liiguvad õiges suunas. eelmisel nädalal võtsime me välisasjade komisjonis vasta inimõiguste ja demokraatia öö, olukorra raportid aastal kaks tuhat seitseteist. minul oli au olla raportöör ja mul on hea meel, et selle koja välisasjade komisjon tegi sellise ühise sammu. suur enamus meie liikmetest väljendasid selle raporti eelnõule toetust ja seetõttu ma ootan detsembri täiskogu sessiooni Strasbourgis, et äh, seal pidada äh, debatti ja võtta lõplikult vastu see inimõiguste aruanne maailmas äh, aastal kaks tuhat seitseteist. selle aruandega me vaatasime, millised on olemasolevad väljakutsed inimõigustele kolmandates riikides ja Euroopa Liidu naabruskonnas ja tegime ettepanekuid, mis on äh, muide kõige olulisem asi, selle kohta, kuidas parandada Euroopa Liidu reageeringut. oleme rõhutanud ka vajadust äh, inimõiguste küsimus tuua kõikidesse Euroopa Liidu poliitikatesse, millel on välisdimensioon, nagu näiteks arengupoliitika, rändepoliitika, julgeolekupoliitika, terrorismivastane võitlus, naiste õigused, laienemine ja kaubandus konkreetsemalt. ei ole kahtlustki, et äh, järjepidevus äh, Euroopa Liidu äh, sise- ja välispoliitikate vahel on oluline selleks, et oleks tagatud inimõiguste küsimuse piisav käsitlemine välispoliitikas kolleegid ei pea ütlema, et liikmesriikide parlamendid ja liikmesriigid saavad mängida siin väga olulist rolli ja neil on fundamentaalne vastutus siin kõige olulisem on see, et liikmesriigid äh, peavad siin olema eeskujuks, tagades, et nende elanikkonna inimõigused on tagatud. ainult nii, et on tagatud äh, sõnavabadus, kogunemisvabadus, äh, naiste õigused kodus, ainult sellisel juhul saame me olla usutavad ka välismaailma silmis. lisaks sellele öö, on meie jõud selles, et liikmesriigid ja Euroopa Liit räägivad ühel häälel. me peame saavutama oma välispoliitikat parima, parema koordineerimise, sest et ainult niimoodi saame me tugevalt poliitiliselt reageerida ja saata maailmale selge sõnumi. meil on mõningaid väga positiivseid näiteid sellisest koordineeritud vastusest. mainiksin eh, Skripalsi äh, Äh, mürgitamise juhtumist, juhtumid äh, Salisbury's Ühendkuningriigis näiteks. Äh, selle, see tõi endaga kaasa Vene ametnike väljasaatmisega sellistest riikidest nagu Prantsusmaa ja, ja Saksamaa. rahvusvahelised sanktsioonid kaasnesid parem, veel üks näide selle inimõiguste küsimuse sissetoomisest on see, et rakendatakse ühiseid standardeid mitte ainult sellega, et äh, rahvusvahelised inimõiguste lepped ja konventsioonid vastu võetakse, vaid me tagame ka, et nad äh, saavad hästi rakendatud. sellised küsimused nagu rahvusvaheline relvakaubandus äh, näiteks ei saa olla ainult liikmesriigi individuaalne otsus, sest et sellel on mõjud igal pool maailmas. ja lisaks sellele tahaksin ma rõhutada seda positiivset mõju, mis on kodanikuühiskonna toetamisel nii äh, Euroopa Liidus kui naabruskonnas, äh, muudatused saavad alati alguse inimestest. me peame tugevdama kodanikuühiskonna osalevat rolli ja suunama piisavaid, piisavalt vahendeid selleks, et oleks paremini võimalik kaitsta inimõiguste kaitsjaid selliste instrumentide kaudu nagu Euroopa demokraatia ja inimõiguste instrument muuhulgas ja lõpetuseks, eh, mis on kõige olulisem, me peame pidevalt vaatama, milliseid õppetunde me oleme saanud eh, välispoliitikatest, laienemis- ja naabruspoliitikatest, selleks et tuvastada parimaid praktikaid, et me saaksime toetada sotsiaalsete, eh, majanduslikke ja inimõiguste reforme kolmandates riikides. parlamentidevahelised suhted Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel on siinkohal äärmiselt olulised. daamid ja härrad ilma pikemalt viivitamata palun ma nüüd, et me alustaksime seda diskussiooni, mida ma väga ootan ja ma olen kindel, et meie arvamuste vahetus äh, annab ühist lisaväärtust meie edasisteks tegevusteks siin valdkonnas, aitäh. Grazie, Petras. suur aitäh, Petras ning äh, E, nii, see oli nüüd esimene paneel, alustame arutelu. paluksin kolleegidel, kes soovivad sõna võtta, et nad ei räägiks üle kahe minuti. et meie külalistel oleks võimalik küsimustele ka vastata. kõigepealt äh, saab sõna Iirimaa esindaja <clears throat> Good morning and um, thank you for the opportunity to make tere hommikust ja aitäh, et äh, mul on võimalus äh, siia panustada äh,. äh hea, et on saavutatud äh, kokkulepe. Äh, et kõigepealt tahaksin tunnustada Iirimaa rolli selles, et saavutati kokkulepe Keeniaga jätkusuutlike arengute eesmärkide osas. üks märkus Iirimaa kohta. meie abi on suunatud vaesusele ja see on sada protsenti sidumata. me ei taha midagi vastu saada ja me töötame kõige vaesemate ja haavatavamate riikidega maailmas ja ma arvan, et meil on unikaalne positsioon meie oma ajaloo tõttu, me saame seda teha. me ei olnud kunagi koloniseerijad, meid koloniseeriti ja meil on olnud kogemus äh, nälja ja mass äh, väljarändega need sõnad võivad, võib-olla tunduvad väga idealistlikud, aga nagu te ütlesite, siis sõnadega peavad kaasas käima ka teod. Äh, siin on valdkondi, kus on näha tohutuid vastuolusid riikide puhul, kes räägivad inimõigustest tahaksin mõnda mainida. kõigepealt äh, relvakaubandus. Euroopa Liidu ja ÜRO riigid on need, kes äh, toidavad seda relvakaubandust, mis panustab äh, vaesuse, nälja ja põgenike hulkade kasvu puhul ja just Euroopa Liidu ja ÜRO riigid on need, kes toetavad seda, et lõunapoolsed riigid ja teised riigid kaotavad tohutuid rahasummasid iga aasta teine kokku, vastuolu puudutab kliimamuutusi. endiselt ei tee me seda, mida tegema peab kliimamuudatuste puhul. ja kui me vaatame seda äh, jätkuvat äh, sõjaküsimuste ette, ettepoole tõstmist, riigid ei tegele kliimamuutuste ja vaesuse ja nälja vähendamisega, vaid see ainult lisandub ja suurepärane näide sellest on meil ka Vahemere äärest. pean nüüd küsima, et kus on siin meie see inimõiguste agenda Vahemere puhul. me oleme väga head eh, siin jutustajad, eh, me muudkui räägime, aga nüüd tuleks ka tegutseda ja me ei tohi olla sellised vastuolulised oma poliitikates, et ühe käega me anname, teisega võtame, sest et me peame siiski tunnistama, et Euroopa Liit on tohutu abiandja, aga samal ajal panustame ka nendesse faktoritesse, mis eh, seda abivajadust põhjustavad sest et ja me peame siin iseendale otsa vaatama, keegi ei saa ju ennast täiuslikuks tunnistada, aga ma arvan, et me saame teha veel oluliselt äh, rohkem. aitäh. Thank you, honorable Suskin, praegu. järgmine kõneleja. suur aitäh, härra esimees ma ühinen kolleegiga Iirimaalt äh, tema küsimuse osas ja ma tahaksin võib-olla ka keskenduda ka äh, olukorrale Euroopa Liidus. kui äh, näeme, millised liberaalsuse, demokraatia vastased liikumised Euroopas on üles kerkinud, siis selge on see, et raske on oodata ka midagi paremat meie välistegevuses. kuidas äh, te hindate selliseid murettekitavaid arenguid, võttes äh, arvesse, mis toimub Venemaal ja paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides äh, ja näiteks siin võib rääkida ka Egiptusest või Iisraelist, mis on väidetavalt äh, demokraatia, aga mis oma tegevusega rikub räigelt inimõigusi ja sellised tegevused olid märkimisväärselt vähem nähtavad paar aastat tagasi. Teie arvamus selle kohta, palun. järgmisena härra Breda. E, e, suur aitäh, esimees, ma sooviksin tervitada meie e, ekskolleegi härra Lambrinidist ning tahaksin rääkida paar sõna esitatud küsimuse kohta meie eh, parlament kaitseb inimõigusi eh, kõik läbi iga-aastase eh, inimõiguste raporti, mille iga aasta lõpus me vastu võtame ning hiljuti oleme aina rohkem keskendunud demokraatlikele küsimustele ja näeme, et äh, muuhulgas ka äh, sel aastal äh, on see sided, et ka praeguses härra Astrevitšuse raportis olemas. võtame samas vastu iga kuu ka kiireloomulisi resolutsioone inimõiguste kohta maailmas, seda ei tehta liikmesriikide parlamentides, miks see nii on? peaksime tegema seda koostöös äh, liikmesriikide parlamentidega. iga kuu teeme Strasbourgis äh, selliseid avaldusi, sarnaseid äh, tegevusi ei ole ma tuvastanud liikmesriikide parlamentides. korraldame ka kuulamisi, kas Brüsselis või Strasbourgis inimõiguste teemadel ja ja sellele on ka vastukaja liikmesriikide parlamentides korraldatakse inimõiguste teemalisi kuulamisi, aga mitte sugugi kõikjal. ning äh, igal aastal me ka äh, omistame mõttevabaduse Sahharovi auhinna ning sel aastal anname sellele, selle äh, Oleksandr Šentsovile, keda kõik tunnevad ning tahaksin rõhutada seda, et eh, liikme, et Euroopa Parlament eh, osaleb valimisvaatlustes eh, ning keskendume ka seal inimõiguste küsimustele, teeme seda koostöös liikmesriikide parlamentidega läbi erinevate formaatide, eelkõige liikmesriikide parlamentide esindajatega kes eh, osalevad jälgim-, valimisjälgimisvaatlustel eh, erinevates maailma riikides. ning seega on väga huvitav, eh, me me pea, saame, üritame kord, oleme, sellepärast ongi tänane kohtumine huvitav, et saaksime vaadata, kas me võiksime oma tööd kuidagi koordineerida. härra Kann, palun. aitäh kõigepealt tahaksin ma öelda, et suurepärane on siin, siin jälle näha, Stavros, ja tahan sind tänada sinu poolt tehtava töö eest see sinu rollis Euroopa Liidu inimõiguste eriesindajana. tahaksin äh, toetada seda, mida sa ütlesid Mandela kohta. Mandela äh, oli tükk aega vangis Robben Islandil, äh, ta ei kaotanud kunagi lootust äh, ja ta rõhutas seda äh, pildil, mille tegi äh, Briti äh, kunstnik Frederick Watts. on rohkem kui viiskümmend riiki, kes on praegu sõjas Äh, ja see tekitab tõsise mure selle üle, et kuidas liikuda edasi ja kui me vaatame Euroopa Liidu välistegevuse küsimust, siis äh, minu mure siin on, et kui me liigume edasi, siis mõningad need kaubanduskokkulepped, mida me siin vaatame, kus te tahaksite, kui me tahame siin äh, suhteid rohkem formaliseerida, siis küsimus on selles, kas inimeste õiguste küsimus jääb seal ikkagi oluliseks teemaks. kaks suurt piirkonda, mis on tõusmas, on Hiina ja India. kui me vaatame näiteks uiguuride küsimust Hiinas, siis eh, inimesed eh, siin eh, komisjonis on ka tunnistanud, et seal on inimõiguste rikkumisi ja näiteks Kashmiri piirkond, kus isegi parlamendi liikmetel ei ole lubatud sinna minna, kui nad Indiat külastavad. Kashmiri India poolt ei ole lubatud neil külastada. tegemist on ajalooliste vaidlusküsimustega. mõneti on tegemist territoriaalse küsimusega, näiteks Kashmiri puhul, aga miks me eh, toome selle eh, küsimuse üles, et eh, rahuriikide vahel ütleme, et inimõigused on osa sellest, miks me ei eralda inimest, õiguste küsimust sellest pikaajalisest lahendusest olukordades, kus igapäevane vägivald leiab aset. mõningad kiireloomulised küsimused, mille me vastu võtame, Äh, kuidas me saaksime siin äh, eristada need kaks asja, konflikti lahendus pikas perspektiivis, aga inimõiguste ja teiselt poolt inimõiguste rikkumised, mis leiavad aset igapäevaselt, see oli minu küsimus. aitäh, Barbara, palun. aitäh, härra esimees ja aitäh ka äh, nende ettekannete eest. minu poolt kolm märkust üks püüdutab äh, neid rünnakuid, mis meil on reeglitepõhisele korrale hetkel nõuandjat Ameerika Ühendriikide presidendile nagu härra Bolton, kes on tegelikult vastu rahvusvahelise õiguse kui sellise eksistentsile ja ka teistes valitsustes on selliseid eh, inimesi, eh, kes arvavad, et kui nad esindavad oma inimesi, siis nad on seadustest kõrgemal ja ei saa, neid ei saa selle eest vastutama panna. Neil on väga keeruline agenda ja ka teil Äh, ja meie Euroopa Parlamendis oma resolutsioonidega ja ka härra äh, Austrevitšuse ettevalmistatava raportiga leiame, et lisaks teie positsioonile, mis on olnud äärmiselt kasulik, et meil on olemas inimene, kes konkreetselt keskendub inimõigustele, et Euroopa Liidul peaks olema ka erirap-, eriraportöör rahvusvahelise humanitaarõiguse ja inimõiguste õiguse tugevdamise kohta, sest et me peame olema siin proaktiivsemad ja selline asi nõuab meie toetust rahvusvahelisel tasandil ja ma loodan, et äh, selle aastaaruandega äh, selline asi tuleb ja ma loodan ka, et Federica Mogherini sellist asja toetab. teiseks leian ma, et äh, Euroopa Liidus, mida me näeme ja kui me läheme ka ÜRO-sse, siis meie regioonidel on suuri probleeme ühel häälel rääkimisega, seetõttu me muutume üha nõrgemaks ja ka sellistel küsimustel, mis on tegelikult väga asjakohased, nagu näiteks äh, ülemine rändepakt, äh, siin on liikmesriigid, kes tegelikult ignoreerivad äh, fakte, nagu näiteks Austria, Poola ja Ungari, kes on sellest tagasi tõmbunud, sest nad ütlevad, et tegemist oleva, äh, tegemist on uue seadusega, mis ei ole tegelikult tõsi, see on tegelikult olemasolevate poliitikate kogum. nii et äh, ma arvan, et me peame aru saama, et me nõrgestame oma regiooni äh, mõju sellise poliitikaga. ja kolmandaks, Euroopa Liit on regioonide äärmiselt tugev majandusmõju puhul. see iseenesest ei ole halb asi aga ma arvan, et kui me suudaksime tugevdada sidet kaubanduseelistuste vahel näiteks ja ähm, selle tingimuse vahel, et teatud inimõigusi peab parandama, siis selline asi ehk töötaks. ma arvan, et see võiks töötada paremini kui lihtsalt inimõigustele keskendumine, nagu meil on juhtumeid Myanmari, Vietnami ja, ja Kambodžaga ja ma tõesti loodan, et liikmesriigid selles küsimuses jäävad rangeks. aitäh. suur tänu. härra Jensen, palun Herzlichen Dank, äh, Herr Vorsitzender. aitäh, esimees. ma olen siin täiesti uus liige, aitäh selle arutelu eest. ma tahaksin tõstatada veel ühe küsimuse, nimelt äh, välistegevus ja inimõiguste eest võitlemine meil Saksamaal parlamendis alamkojas on äh, programm, kus üks rahvasaadik kaitseb siis teist rahvasaadikut ja me tõesti tõstatame konkreetseid inimõiguste eest võitlejate juhtumeid. igal saadikul on võimalus äh, tõstatada üks küsimus, üks inimõiguste eest võitleva aktivisti küsimus äh, ja võidelda selle eest siis, et see inimene vangist vabastatakse või et et äh, opositsioonil oleks võimalik tegutseda ja ma lihtsalt tahtsin mainida seda programmi, sest minu teada on tegemist äh, täiesti ainulaadse programmiga kogu maailmas ja ma tõesti loodan, et äkki ka teistes riiklikes võima- ri,, parlamentides oleks võimalik äh, selline programm sisse viia, mitte selleks, et rääkida lihtsalt üldiselt inimõigustest ja sellest, et meie siin nõuame väärtustest kinnipidamist, vaid et me tõesti peaksime tõstatama üksikjuhtumeid, nimesid, nägusid, ma tõesti arvan, arvan, et inimõiguste eest võitlemisel on see väga tähtis aspekt, aitäh. Honorable Tokas. elnök úr, tisztelt uh, eh, Lambrindis úr, örömmel. härra Tökes, aitäh lugupeetud eh, Stavros, eh, tere tulemast tagasi, meie armas kunagine kolleeg. mul on väga hea meel, et te olete siin. mul on väga hea meel, et siin on ka väga palju riiklikke parlamentide esindajad ja mul on väga hea meel, et siin on nii palju inimesi ka Ungari ja Rumeenia parlamentidest. mul oleks kolm küsimust. kõigepealt inimõigused Euroopa Liidus ja nende kaitsmine ja inimõiguste eest võitlus Euroopa Liidus tihti oleme me väga skisofreenilises olukorras, me kaitseme siin uiguure ja tiibetlasi, aga samal ajal on meil väga palju Euroopa Liidu liikmesriike, kus äh, inimõigusi tallatakse jalge alla. näiteks Rumeenias. mina olen Ungari Äh, juurtega rumeenlane ja mul oleks väga hea meel, kui äh, inimõiguste ja välisasjade komisjon oma äh, tööd koordineeriksid selleks, et me võitleksime inimõiguste eest ja kaitseksime neid võrdselt nii Euroopa Liidus Äh, kui ka väljaspool. majanduslikud küsimused. mul on kahjuks jäänud mulje, et Euroopa Liit keskendub inimeste õiguste, e, keskendub majanduslike õiguste toetamisele ja seda inimõiguste kulul. näiteks kui me vaatame suhteid Hiinaga ja uiguurid kannatavad väga palju me tunneme ennast jõuetult, ei saa midagi teha, kuid teiselt poolt me näeme, et majanduslikud huvid suhetes Hiinaga mängivad suuremat rolli ja inimõiguste eh, kinnipidamisest nõudmise, kinnipidamise nõudmise puhul me lihtsalt ei ole piisavalt järjekindlad. kolmas küsimus puudutab rännet meil on ÜRO rändepakett äh, ning äh, tänapäeval peetakse ju rändeõigust, sisserändamise õigust inimõiguseks. tegemist on inimõigusliku fundamentalismiga, sest äh, see ei saa olla inimõiguseks. et me Euroopa kodanike õigusi ja turvalisust õõnestame, et me eelistame majanduspagulasi ja nende õigused esikohale paneme. me muidugi peame võtma varjupaigataotlejaid vastu ja inimõigustest kinni pidama. mis aga puudutab majanduspagulasi, siis eh, me ei tohiks eh, majanduspagulusest teha inimõigust me oleme näinud, kui palju arutelusid on praegusel hetkel tõstatunud ÜRO rändepaketi pärast ning ma tõesti arvan, et me peaksime sellest rääkima ausamalt, me ei tohiks seda äh, siin äh, ära unustada ja peale selle me ei tohi ka siin kahel keelel rääkida. järgmisena ja viimasena selles voorus saab härra Soole sõna. aitäh tere hommikust, nagu mõned kolleegid täna juba ütlesid, tahan ka mina toonitada seda, kuidas meie välis- ja sisepoliitika Euroopa Liidus ei ole kooskõlas. eriti kui me räägime inimõiguste kaitsmisest kogu maailmas. olen nõus äh, Stavros Lambrinidisega, et Euroopa Liit arvatavasti on see piirkond, kus inimõigused on kõige paremini kaitstud, kuid ka meil on probleeme. ja kui me nende probleemidega ei tegele, siis see tegelikult õõnestab meie usaldusväärsust, siis kui me tahame väljaspool Euroopa Liitu võidelda inimõiguste eest kinnipidamise eest mõned kolleegid on siin toonud juba näiteid. mina olen pärit Katalooniast, ma võiksin väga pikalt rääkida sellest, mis minu äh, koduriigis toimub äh, poliitiliste ja kodanikuõigustega. praegusel hetkel juba nelisada päeva Jordi Sanchez ja Jordi Couchard on olnud äh, vanglas. tegemist on siis kahe poliitilise aktivistiga Äh, siiamaani on nad vanglas nelisada päeva, mitte mingit kohtupidamist pole toimunud, nad ei tea, ka millal see kohtuistung tuleb ja neid süüdistatakse lihtsalt selles, et nad korraldasid ähm, rahumeelseid demonstratsioone või võideldes äh, Kataloonia sõltumatuse eest, nii et meil on siin probleeme ka Euroopa Liidus. ja me peame tõstatama ka need küsimused, äh, kui me tahame äh, kõlada usaldusväärselt kogu maailma silmis nii et siin parlamendis me oleme tõesti väga palju toonud välja seda, et meil on vaja mingit me meedet, millega me saaksime järjekindlalt jälgida äh, poliitiliste ja tsiviilõiguste kinnipidamist meil on seda Euroopa Liidus ka vaja. eelmisel nädalal Strasbourgis võtsime me vastu resolutsiooni, kus tuuakse ka välja sellise meetme vajadus. kui meil oleks selline järjepidev jälgimise süsteem iga liikmesriigi jaoks, selleks, et äh, inimõigusi kaitsta, siis ma arvan, et see tegelikult äh, lihtsustab ka meie inimõiguste eest või, äh, võitlemise tööd väljaspool Euroopa Liitu. aitäh! kena. ja ma annan nüüd sõna siis kõigepealt Petrasele. Thank you, Chair. <coughs> Thank you, colleague aitäh, esimees, aitäh, kolleegid, nende arvamuste ja küsimuste eest. alustan kohe algusest, äh, Iirimaa parlamendi esindaja. ma tõesti hindan Iirimaa äh, arengupoliitikat äh, väga paljude riikide suhtes, me peame üheskoos välja töötama tõhusa arengupoliitika selleks, et saavutada paika pandud eesmärke ja luua siis sellise järjekindlusega kõikides liikmesriikides. me peaksime jätkama seda poliitikat arvatavasti päris pikalt veel ja me peame hoolitsema sellest, et need riigid siis ise saaksid tulevikus inimõiguste eest võidelda ja seda tõhusalt olen nõus äh, sellega, mida te rääkisite julgeoleku kohta ja selle kohta, et rollid on muutunud. aga olgem ausad, julgeolek on tagasi Euroopa poliitikas. meil on Euroopa mandril jällegi konfliktid ja sõjad, mitmeid aastakümneid see nii polnud, aga nüüd on sõjad ja konfliktid tagasi ning me peame nendele vastu seisma mitte neid äh, varjama. nüüd äh, territoriaalne terviklikkus. kui mõned äh, ju, kui mõned riigid toovad välja selle, et mind ei huvita piirid, mind huvitavad inimesed, siis me peaksime ka selliseid sõnumeid dekodeerima, sellepärast et kui meil ei ole julgeolekut, ei ole arengut, koostööd, kaubandust äh,, me muidugi peame andma endast kõik selleks, et äh, ka rahvusvahelistest lepetest kinni peetakse ja need, kes julgeolekunõudeid rikuvad, ähm, nendelt peaks nõudma, et nad sellise tegevuse lõpetaksid, aga eks me näe, kuidas see meil õnnestub. nüüd murettekitavad äh, arengud ja tõesti pikka aega inimõiguste standardeid vaadati kui universaalseid rahvusvahelisi standardeid. kuid see, mida me praegu näeme, on see, et üritatakse riiklikke või piirkondlikke standardeid sisse viia. paljud valitsusjuhid erinevates piirkondades üritavad äh, rünnata universaalseid inimõiguseid, ütlevad, et see ei puuduta meid, me peame leidma enda jaoks mingi parema lahenduse ja inimõigused, noh, meil on siin omad traditsioonid, meediavabadus teistmoodi kui mujal eh, ja et me ise saame seda paremini kontrollida. ma arvan, et see kõik on väga võlts lähenemine, kui me selles suunas eh, läheme me peaksime võitlema nii palju kui võimalik universaalsete õiguste eest ja, ja Vene näide on siin tõesti väga eriline. ma ei oleks kunagi nõus sellega, et Venemaa poliitiline kurss on see, eh, mida hakatakse siis välismaale eksportima sest neil ei ole mitte mingit õigust teha. Nad, me peame kinni pidama siiski kõik rahvusvahelistest õigustest ja seda peab tegema ka Venemaa, nii nagu me teeme seda meie me peaksime rohkem kaubandus- ja majanduspoliitikat omavahel hakkama ühendama, täpselt samamoodi nagu ka poliitilist koostööd selleks, et äh, inimõigusi tõhusamaks muuta. näiteks Kambodža puhul oleme viimasel ajal on, näinud, et me oleme olnud liiga leebed, liiga vaiksed, tegelikult juba aastaid. me oleme silmad kinni pannud nende äh, negatiivsete sündmuste ees ja, ja mingil hetkel ei ole võimalik äh, midagi ette võtta, sest kui kõik opositsiooniparteid on keelatud, kui mitte mingit sõltumatut meediat enam ei ole, siis äh, jõuame sanktsioonide juurde, aga see on liiga hilja veel üks näide, mida võib-olla peaks rohkem välja tooma, natukene aega tagasi võtsime vastu ebapopulaarse otsuse Moldova kohta. tegemist on äh, siis riigiga, millega meil on assotsieerimisleping. me otsustasime sada miljonit finantsabi külmutada sest me nägime, et demokraatlikest standarditest enam selles riigis kinni ei peeta. tegemist oli ebapopulaarse otsusega, aga vajaliku otsusega, see tuli õigel ajal, sest see annab kodanikuühiskonnale ja kõikidele parteidele selge sõnumi. Euroopa Liidu poliitika ei põhine kaubandushuvidel, vaid väärtustel. me oleme väärtustel põhinev ühiskond ja me oleme suurepärane pehme jõud ja ka majanduslik jõud rahvusvahelisel tasandil. ning see näide, mida siin Saksamaalt välja toodi, et rahvasaadikud võitlevad äh, rahvasaadikute eest, see on väga tähtis. vahel on võimalik niimoodi elusid päästa ja toetada demokraatiat teatud riikides. me võiksime võib-olla Äh, seda kogemust ka kirjalikult jagama, enne kui järgmine kord kokku tuleme, sest see oleks suurepärane võimalus äh, juba varem nii-öelda vaim valmis panna ja ootan meie koostööd järgnevatel aastatel, sest tõesti, nagu ma ütlesin, ma pean seda väga väärtuslikuks. aitäh ja Stavros! aitäh, Antonio! panin tähele, et väga paljud küsimused puudutasid Euroopa Liidu sisest inimõiguste olukorda. see on täiesti mõistetav. Te kõik, kes te tõstatasite need küsimused, rääkisite meie usaldusväärtusest äh, rahvusvahelisel tasandil ja sellest, kas me sisemiselt suudame midagi ära teha. Teil on õigus, need asjad on omavahel seotud me praegusel hetkel ei keskendu sellele ja see ei ole ka minu mandaat, et ma peaksin tegelema inimõiguste olukorraga liikmesriikides, nii et ma loodan, et te annate mulle andeks, kui ma väga üksikasjalikuks ei lähe. aga oma kogemusest tahaksin mõned küsimused välja tuua, sest need on minu arvates tähtsad. Teil on täiesti õigus, kui te ütlete, et probleemid, demokraatlikud probleemid ei puuduta mitte ainult Euroopa Liitu, vaid kogu maailma, mida me pidasime juba aastakümneid demokraatlikuks. Need on tähtsad küsimused, mis tuleb tõstatada, nende ees ei tohi silmi kinni pigistada. aga võin teile kinnitada, et kui käin mööda maailma ringi, kui ma näen demokraatia rikkumist, siis ma näen väga õudseid juhtumeid ja see ei puuduta üldse neid probleeme, mis on demokraatlikel riikidel, sest ähm, see, mida mina näen, läheb vastu äh, noh, see, mida me siin näeme, läheb lihtsalt vastu meie demokraatlike väärtustega, aga mujal maailmas on äh, suvalised kinnipidamised, tapmised, piinamised, inimesed lastakse maha, äh, kuskil keegi midagi sellest ei räägi, ei internet ega ajakirjandus pole vabad. nagu ma ütlesin, me ei tohi langeda sellesse silmakirjalikkuse lõksu see on väga raske, ma pean seda oma töös kogu aeg tegema, nagu ma ütlesin, ma ei kiida seda heaks, tõesti, ka meie inimõigused on väga tähtsad. ja nende tõstatamine on sama tähtis meie jaoks nagu ka inimõiguste eest võitlemine kogu maailmas. peame arvestama ka sellega, et kui me tõstatame oma siseprobleemid, siis me ei tohi langeda järgmisse lõksu, mis on see, et me lihtsalt muutume täiesti meeleheitlikuks inimõiguste küsimuses. vahel, kui me räägime sellest, mis meil sisepoliitiliselt toimub, siis me tegelikult öö, äh, oleme lihtsalt nii meeleheitel, sest meile tundub, et mitte miski ei toimi ei Hispaanias, Kreekas äh,, äh Poolas, Ungaris, Saksamaal, Hollandis, see kõik on täiesti mõistetav aga kui see jätab meile mulje, et meil ei olegi mitte mingit õigust tõstatada probleeme mujal, sest vaadake, olukord on igal pool õudne. see on täpselt see, mida suurimad inimõiguste eest rikkujad kogu maailmas meilt ootavad. Nad tahavad põhimõtteliselt iga päev ükskõik mis küsimuses meid vaigistada, levitavad võltsuudiseid hoolitsemaks selle eest, et me hakkaksime üksteise vastu võitlema, et me oleksime meeleheitel ja leiaks, et inimõigused ei ole tähtsad. ja see nõndanimetatud heade narratiivide algatus tõi välja täpselt vastupidise, et me ütleme, et me ei ole äh, kõik täislikud, aga kui Peruul õnnestus oma vaesuse määra viiekümne viielt protsendilt kahekümne protsendile äh, kahekümne aasta jooksul langetada ja on seda teinud ilma, et oleks kellegi õiguseid rikkunud, taganud äh, vaesuse vastases võitluses võrdõiguslikkuse, siis on see äh, näide, mida tuleb järgida, see ei puuduta kuidagi äh, Hiina tegevust, kus küll vähendatakse vaesust, aga seda inimõigusi rikkudes tegemist on meie töö keskse punktiga, et me ei tohi tõesti langeda nendesse lõksudesse, mida ma siin mainisin. ja samamoodi jah, meil on Euroopa Liidus probleeme, mis vahel võivad äh, tõesti peegeldada, peegelduda natukene teistmoodi. siin mainiti natukene äh, Äh, ka Venemaad. vabandust, see ei ole küll minu ülesanne, aga kui ma vaatan, mida Venemaa on viimastel aastatel teinud, süstemaatiliselt on alla surutud iga hääl, mis tõstatab inimõiguste rikkumised selles riigis. ja mida ma näen nüüd Euroopas? meil on siin vaba Euroopa Parlament, kus kõik ka riiklike parlamentide liikmed saavad tõstatada iga päev ükskõik millise juhtumi isegi siis, kui on kõigest kahtlusega tegemist, siis ma näen, et siin on teatud protsess Euroopa Liidu institutsioonides, et äh, lükatakse algatused käima vastavalt Euroopa Liidu aluslepingutele, äh, tõstetakse siis äh, inimõiguste rikkumised äh, Äh, ükskõik millises maailma osas, midagi sellist ma Venemaal või mujal ei näe. ma tõesti muretsen olukorra pärast Euroopa Liidus, kuid palun ärge langege sellesse lõksu. teiseks arengukoostöö ja kaubandussuhted. GSP plussi mainisid siin mõned teist. mis asi on see äh, tariifsete soodustuste süsteem? inimesed räägivad sellest, aga nad tegelikult ei tea täpselt, mis see on põhimõtteliselt öeldakse riikidele kogu maailmas, et meie laseme teie tootud Euroopa turule põhimõtteliselt nullprotsendilise maksumääraga, aga sellel on tingimus. ja nüüd hakake mõtlema, mis see tingimus on. kas eurooplased nõuavad, et nad saaksid samamoodi öö, öö, oma apelsine siia nullmääraga transportida või kas nad tahavad oma ehitusettevõtteid siia tuua, mis võib olla see Euroopa tingimus, millega me laseme neid äh, kaupu siia tuua null protsendi määraga? vastus on selge, te peate kinni pidamast kõikidest äh, tööõiguse ja inimõiguse lepingutest kogu maailmas. see on GSP pluss ainus tingimus vabakaubanduse tagamiseks on see, et need riigid peavad alla kirjutama, ratifitseerima ja rakendama äh, siis äh, konventsioone, mis puudutavad äh, siis tööjõu küsimusi, kultuuriõigusi, inimõigusi. milline teine piirkond maailmas toob inimõigused oma kaubanduspoliitikas niimoodi välja nagu Euroopa Liit? muidugi ei ole lihtne nendest tingimustest kinni pidada, sest tõesti, meil on üha rohkem teisi riike, mis on rikkad, mis on nõus korruptsiooni kaudu eh, oma huvisid eh, läbi suruma. ei ole nii, et me ei oleks siin võimelised finantsleevendusega midagi saavutama me oleme, aga me üritame seda teha positiivselt, mitte negatiivselt, nagu mõned teised valitsused. ja tõesti, me võitleme selle eest iga päev, ma kinnitan teile seda, et me saaksime oma finantsvõimendust kasutada positiivsete narratiivide näol ja võidelda selle nii-öelda odava tingimusteta raha vastu. see ei ole lihtne, aga see on poliitika ja me üritame seda poliitikat rakendada nii hästi kui võimalik. julgeolek kolmandaks, tõesti pikaline rahu ja inimõiguslikult ja, ja lühiajaliselt inimõiguste rikkumine. Need tunduvad olevat omavahel konfliktis, aga tegelikult see nii ei ole. praegu meil Euroopa Liidus on tingimuste nimekiri, millega me üritame ennetada konflikte ja inimõigused on väga tähtsad selles nimekirjas. kui te vaatate praegust maailma, siis meil ei ole mitte ühtegi konflikti, mis ei oleks alguse saanud sellepärast, et inimõigusi rikuti ja et selle küsimusega ei tegeletud õigeaegselt. ja selleks, et lahendada konflikte, me oleme pidanud kõigepealt äh, tõstatama need küsimused, mis on inimõiguste rikkumise taga. inimõigused ei ole mitte ainult osa rahu tagamisest, vaid nad on meie välispoliitika tuumikuks. maksuõigus, õigluse puudumine, keegi mainis seda, see on väga õige, vaadates seda majanduslikku, sotsiaalset ebavõrdsust ja tsiviilpoliitilist ebavõrdsust, on väga tähtis äh, iga kord, kui näen, et inimesed, keda ma tunnen, et neid ei huvita Äh, võrdsus ja kaasatus. Äh, neile meeldib lihtsalt inimesi kõrvale lükata, samal ajal kui inimõigused toovad need inimesed välja. ja tõesti, siin on valitsusjuhte, kes äh, huvituvad ainult nišidest, mitte aga kogu ühiskonnas, see on väga ebaõiglane ja me peame võitlema selle eest, et inimõigused ja võrdsus oleks kõige tähtsamad me päris pikka aega olime kaotajateks selles võitluses, me kaotasime usaldusväärsuse ja see usaldusväärsus on meil vaja taastada. lõpetan kohe, siin oli tõesti väga palju küsimusi, kõigile ma ei saa vastata. Antonia juhib seda küsimust, juhib seda komisjoni suurepäraselt äh, aitäh sulle tehtud töö eest, oled pidevalt äh, ko-, äh, kontaktis meie institutsioonidega, tõstatad pidevalt rahvasaadikute küsimused äh, inimõiguste küsimuses. Petras, raport inimõiguste kohta on tõesti küsimus ja raport, mille te igal aastal vastu võtate ja ma saan aru, et väga suur töö on taga, enne kui see raport läheb täiskogule ja see, mille te olete koostanud, on siis põhimõtteliselt äh, võimalikult äh, ühendatud parlamendi hääl. väga tähtis on, et Euroopa Liit räägiks inimes, inimõiguste küsimuses ühel häälel. kui me seda ei tee, oleme me nõrgad ja just sellepärast äh, vähemalt minu arvates on siin Euroopa Parlamendi töö väga tähtis. aitäh teile kõigile ja ma loodan, et saate minna tagasi koduriigi parlamentidesse ja viia selle sõnumi selle tähtsa sõnumi. me keskendume positiivsetele narratiividele ähm, ja seda sellepärast, et me kõik teame, et me oleme poliitikud ja osaliselt ka sellepärast, et ma saan aru, äh, et poliitikud keskenduvad äh, ühele küsimusele siis, kui neile tundub, et tegemist on poliitiliselt kasuliku küsimusega, mitte ainult nende jaoks, vaid äh, et tõesti on lootust, et saab Äh, midagi muuta, mitte keegi ei taha tõstatada küsimusi, millel lahendust ei paista, mitte keegi ei taha rääkida küsimustest, mis äh, kontrolli alt väljuvad. inimõiguste küsimus ei ole kontrolli alt väljas, see on see, mida ma tahan teile ka öelda, nii et tõesti, olgem kriitilised, keskendume üksteisele, aga ärgem unustagem, et meil on siin miljoneid inimesi. vaadake Äh, me siin tõesti vaatame kogu aeg seda, mis on läinud viltu ja mida me saaksime teha paremini. tõesti on väga palju küsimusi, mida me saame teha paremini. aga teiste jaoks äh, kogu maailmas oleme meie need, kes on äh, suutnud välja tulla verevalamisest, vihkamisest, sõdadest ja oleme üles ehitanud ühe kõige õitsevama ühiskonna nemad näevad meid niimoodi, nii et ärgem jätkem neid kõrvale, ärgem vedagem neid alt, olgem keskendunud, usaldusväärsed, aga saagem aru, et poliitilises mõttes inimõiguste alane võitlus ei ole kaotatud võitlus, see on väga tähtis äh, praeguses maailmas ja üritagem siin midagi ära teha. aitäh! suur aitäh, Stavros! esimese paneeliga on, me oleme nüüd ühele poole saanud ja jätame nüüd teise, alustame teise paneeliga. töö, kes asendab mind siin. Ladies and gentlemen, dear. lugupeetud daamid ja härrad, kallid külalised. kallid Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide liikmed, jätkame, me oleme oma ajaga vast maha jäänud. peame olema lühemad, ütleb kõneleja sissejuhatuseks tahaksin teile öelda, õigustest üldiselt rääkides spetsiifilisematele küsimustele räägime eh, eh, ettevõtlusest ja inimõigustest, seda on arutatud mitmetes eh, valdkondades, paljudel tasanditel. pingutame selle nimel, et e-, ettevõtlussektor ka kaitseks inimõiguseid. E-, eesmärgiks oleks Er-, äh, ära hoida inimõiguste rikkumised äh, ettevõtete poolt piiriüleses tegevuses. mitmed liikmesriikide parlamendid äh, tegelevad inimõiguste rikkumiste küsimustega, võttes vastu uusi seaduseid. mainin neist vaid mõnda, näiteks Prantsuse Rahvusassamblee, Hollandi parlament ja Suurbritannia parlament näiteks äh, Euroopa õigus äh, tegeleb sellega äh, puidu küsimuses ja teistes valdkondades, eeldades, et Euroopa Liidu ettevõtted tegeleks inimõigust, kaitseks inimõigusi ja tööõigusi, kuid te-, inimõiguste rikkumine eraettevõtluses nõuab jõupingutusi rohkem kui ühelt liikmesriigist Äh, piiratud valdkondades rahvusvahelisi seadusi on vaja selleks, et ettevõtted austaks inimõigusi, kus iganes nad ka ei tegutseks. mainigem siinkohal kaks ÜRO algatust selles osas. Äh, ÜRO Ehm, äh, resolutsioon kahe tuhande üheteistkümnenda aasta äh, äh, inimõiguste ja ettevõtluse teemal rõhutab, et e-, ettevõtletel on kohustus kaitsta inimõigusi ja samuti tuleb reageerida inimõiguste rikkumisele, sõltumata sellest, kas valitsused on valmis või soovivad neid õiguseid kaitsta. teiseks Äh, valitsustevahelise töörühma käivitamine, et välja töötada rahvusvaheline siduv instrument äh, hargmaiste ettevõtete küsimustes, äh, mis puudutab inimõiguste austamist, kavatseb vastu võtta rahvusvahelise siduva lepingu ning Ehm, meie eh, võtsime vastu omapoolse resolutsiooni üheksateistkümnendal oktoobril, toetades seda mitmepoolset eh, rahvusvahelist eh, protsessi rahvusvahelise siduva instrumendi väljatöötamisel, mis puudutab siis rahvusvahelisi hargmaiseid ettevõtteid. me võtsime vastu resolutsiooni neljandal oktoobril Euroopa Liidu panuse kohta ÜRO rahvusvahelise siduva instrumendi väljatöötamisel eh, ettevõtluse ja inimõiguste kaitse küsimustes. usun, et Euroopa Liit ja Euroopa Liidu liikmesriigid on erakordselt eh, sobivas olukorras, et aidata välja töötada eh, globaalne roll kohustuslik inimõiguste alaste suuniste väljatöötamisele ettevõtlusvarustusahelas. meie paneelis arutame inimõiguste austamise küsimust ettevõtluses. meil on siin kõnelejad liikmesriikide parlamentidest, ametiühingutest, ettevõtlussektorist ning äh, samuti ka ÜRO eh, rahvusvahelise siduva leppe eh, töörühma esindaja. kõigepealt ma eh, tervitan siin Magbule Sahanit, kes on rahvusvahelise kaubanduskonföderatsiooni õigusosakonna direktor. tema tegeleb õiguslike ja poliitiliste küsimustega mis on seotud rahvusvaheliste tööstandarditega. palun, proua Sahen, teil on sõna. Thank you very much uh suur aitäh selle eh, sissejuhatuse eest ja selle eest, et te eh, kutsusite Rahvusvahelise Kauba eh, Ametiühingute Konföderatsiooni siia sellel olulisel teemal rääkima. me esindame kahtesadat seitset miljonit töötajat ülemaailmselt ja see tarneahelate küsimus on ametiühingute jaoks üks olulisemaid küsimusi praegu. globaliseerumine on, töötab töötavate inimeste vastu ja tuleb pigem kasuks ettevõtetele. ülemaailmsed tarneahelad kanaliseerivad rikkust ettevõtetele ja seda nende töötajate arvelt, kes seal tarneahelas töötavad Äh, väiksel hulgal ettevõtetel on piiramatu võim, kaheksakümmend protsenti ülemaailmsetest kasudest äh, läheb äh, kümnele protsendile börsiettevõtetele. Nemad sõltuvad ülemaailmsest tööjõust, kus vähem kui kuuskümmend protsenti töötajatest on ametliku töölepinguga. ja uuringud on, uurimused on näidanud, et viiskümmend kõige suuremat ettevõtet siin maailmas on äh, ainult kuus protsenti nende töötajatest on otse nende palgal ja vähemalt üheksakümmend neli protsenti nende tööjõust on peidetud äh, üleilmsete tarneahelate varjudesse. enamik nendest töötajatest äh, on lõksus, ebakindlates ja ebaturvalistes töökohtades, kus on väga väiksed palgad, pikad töötunnid ja selline pealesunnitud töö ja ka orjandus on selline asi, mida tihtipeale siit leida võib nüüd meil on seitsmekümnes eh, inimõiguste ülddeklaratsiooni aastapäev ja järgmisel aastal eh, tähistab ILO eh, oma sajandat aastapäeva. ja mõlemad nendest instrumentidest, nende eesmärgiks on saavutada elatav palk kõik ja ILO deklaratsioon ütleb, et universaalne kestev rahu on võimalik saavutada ainult siis, kui eksisteerib sotsiaalne õiglus aga. aga kaheksakümmend kaheksa protsenti töötajatest on ITUC-le öelnud, et nad ei teeni sellist palka, mis võimaldab äraelamist. ja eelmisel nädalal olin ma Aviva äh, äh, peakorteris, kus algatati globaalne inimõiguste mõõdik, millega jõuti samale järeldusele. ükski äh, ülevaadatud ettevõte ei olnud äh, võtnud endale kohustust maksta elamist võimaldavat palka. Äh, teine asi, mida siit uuringutest leiti, on see, et ainult kolmel protsendil juhtumitel oli ettevõtja ärakasutamist kompenseerinud töötajale, selline õiglus on peaaegu võimatu saavutada. Äh, rahvusvahelised ettevõtted, äh, kus on äh, sellised lepingulised suhted mitte läbipaistva tarnijate ahelaga ja seetõttu nad on immuunsed vastutusele, sest et neil ei ole õiguslikku sidet ohvritega kui selline asi juhtub. ja samal ajal on töötajate ees raskused, kui nad üritavad saada õiglust kohalikelt ettevõtetelt, kus piisavalt, tihtipeale ei ole piisavalt äh, äh, vahendeid äh, ja seetõttu on nad kohtuotsuste kindlad. tööinimesed ja nende perekonnad seetõttu on kaotamas usaldust mitte ainult globaliseerumise vastu, vaid ka demokraatia aluspõhimõtete vastu. enamik inimesi tahab töötajate õigusi saada garanteeritud globaalse kaubanduse alusena rohkem kui üheksa inimest kümnest tahavad tugevamaid reegleid, et ettevõtted oleks vastutavad, et oleks paremad palgad, et paremad töötingimused. ametiühingutena võitleme me nii miinimumpalkade eest, kollektiivse kauplemisõiguse eest, et meil oleks turvalisemad tööhõivesuhted ja et oleks formaliseeritud töö tarneahelates. aga meil on vaja ka kiiret tegutsemist valitsemid, valitsuste poolt. ma noogutasin siin, kui eelnevas paneelis ütlesid eriesindajad, hoiatasid selle eest, et inimõigust äh, hakatakse liialt legaliseerima, aga inimõiguste äripoole puhul peame siiski äh, nõudma, et õigusriik oleks globaliseerumise keskmes, meil on endiselt vaja õiguslikult siduvaid reegleid. ja siin kindlasti mulle järgnevad äh, kõnelejad siin paneelis. mul on väga hea meel, et ka Ecuadori valitsus on siin esindatud. suur aitäh! härra esimesel, esimehel puudub mikrofon. Consultant in ethical business and sustainability e. eetilise ettevõtluse jätkusuutlikkuse esindaja e, e- B-Startup fondi algataja, palun. Gracias. Gracias al- ütleb äh, härra Kano, suur aitäh selle eest, et parlament äh, mind äh, kutsus tahaksin kõigepealt alustada sellest, et mina e, teen tööd konsultatsioonifirmadega. E, ning e, tegelen ka sellega, kuidas ettevõtlus aitab paremini eetiliselt tegutseda. me teeme koostööd Euroopa ettevõtetega, mis tegutsevad Ladina-Ameerikas. teeme ühtlasi koostööd ka kodanikuühiskonna esindajatega, kes soovivad üles ehitada eetilise raamistiku selleks, et Euroopa ettevõtted võiksid äh, inimõigusi paremini austada. seega on meie tegevus alguseks võtnud praktilistel äh, praktilistel nõuannetel, kuidas tegutseda Ladina-Ameerikas sellega seoses pean ütlema, et minu eh, selgituseks ütlema, et me räägin, räägin siin toetades oma kogemustele, mitte meie klientide kogemustele ning eh, räägi ka sellest, eh, millised väljakutsed on Euroopa ettevõtetele tegutseda Ladina-Ameerikas, kuidas teisi kaasa tõmmata, kuidas konsulteerida näiteks liikmesriikide parlamentide või Euroopa Parlamendiga, et ait-, mis aitaks ühtlasi ettevõtetel paremini tegutseda. ning esimene mõte, mida sooviksin jagada, on see, et eh, siin on eh, oluline üks küsimus, mis eh, ulatub kaugemale kui kohustuslikkus. palju probleemid on seotud nelja või viie küsimusega, mis on lihtsalt formaalne osa inimõiguste küsimuse arutamiseks. kõigepealt me tuleb rääkida kapitaliturgudest, mis tekitab olukorra, kus äh, äh, kus Euroopa ettevõtted äh, kus peavad tegutsema vastavalt esitatud nõuetele, kuid tihtipeale saavad nad seda alles hilisemalt teha. tõsi on ka see, et mõningate riikide Eh, poliitika on samuti oluline osa tegevusest, näiteks andmekaitse osas, sest see on oluli-, üks eh, olulisemaid eh, küsimusi Euroopa Liidu suhetes ja samuti vabaühenduste koordineeritud tegevus on aru saanud, üks, üks võimalus mõjutada ettevõtteid on Eh, aru saanud, et sektoripõhine tegutsemine on märkimisväärselt tõhusam, kui soovitakse igasugustest rikkumistest teada anda, nende vastu võidelda. Eh, samuti on eh, oluline ka võtta arvesse kui suur soov võib olla ettevõtetes inimõigusi kaitsta Eh, ja tundub, et, eh, et on, on rohkem ettevõtteid saavad aru, et tegemist on väga olulise teemaga eh, ning samuti on ka ettevõtetes endas aktiviste, kes soovivad suurendada sotsiaalset vastutust ettevõtetes eh,, kes tegelevad nii-öelda vabaühendustena ettevõtete siseselt, mis eh, aitavad ka eh, ettevõtete kõrgemaid instantse sellisesse tegevusse kaasata on oluline aru saada sellest, et ettevõtted on meie jaoks äärmiselt olulised ja siin peaksin sealjuures mainima mõningaid väljakutseid, eelkõige just majanduslikke väljakutseid, mis puudutavad Eh, inimõiguste kohustuste täitmist ning samuti ka eh, mõningatest kultuurilistest probleemidest ettevõtete siseselt. mis puudutab majanduslikke väljakutseid, siis näeme siin kahte suurt väljakutset. esimene neist puudutab informatsiooni kättesaadavuse parandamist, eh, mis ettevõtetele esitatakse. <clears throat> see informatsiooni kättesaadavuse parandamine aitab ka suurte projektide sotsiaalset konfliktsust vähendada näiteks eh, on oluline aru saada, mitte aru saada ka eh, rikkumistest, vaid ka rikkumistest õppimise aspekte. Eh, näiteks Brasiilias on et suurettevõtteid, mis on palju inimõigust rikkunud, näiteks see tähendab seda, et elektritarbesüsteemi investeerimine on seotud nõuetega inimõiguste olukorra parandamiseks ning see teisest küljest on küsimuse all ka riigide juhitavuse küsimus, kus ettevõtted tegutsevad, see on samuti tähtis, aru tuleb saada sellest, et sellised riigid nagu Mehhiko, Brasiilia, Kolumbia, Argentiina see, eh, millised piirkonnad on eriti haavatavad, eh, on oluline ettevõtete jaoks, sest nad saavad eh, nii paremini aru, kuidas, millised probleemid võivad sellises ühiskonnas tegutsemisel tekkida ning oluline on ka see, et see kõik see informatsioon oleks turgudele kättesaadav. kui on, kui olemasolev informatsioon ei jõua kapitaliturgudel tegutsejateni, siis eh, ei eh, muutu ta kunagi otsustavaks kaalukeeleks investeeringuotsuse langetamisel. Eh, ning tihtipeale on inimõiguste küsimus üldiselt liialt normatiivne ja vähepraktiline. sellega seoses on oluline, et selline info oleks kergesti kättesaadav ja mõistetav ja üks väike kokkuvõte veel ettevõtete siseselt äh, on palju äh, kultuurilisi küsimusi ja seda äh, ja see puudutab üks, see puudutab lihtsalt äh, sõnadest tegutsemist äh, ja tegelikult tegutsemist, ehk siis inimõppevõtted kaitsevad rohkem oma huve kui inimõigusi. selle, see perspektiivi muutus on fundamentaalse tähtsusega, arvan, et sellega ma lõpetan. suur aitäh, järgmisena saab sõna äh, härra Dominic Potier majandusasjade komisjoni liige Prantsuse Rahvusassambleest. suur aitäh, et te siia tulite. suur aitäh kutse eest. mul on väga hea meel, et ma saan inimõiguste aastapäeval teie ees sõna võtta ja rääkida teiega Prantsuse parlamendis toimunud äh, vaidlustest ja võitlustest viimasel, äh, viimastel aastatel, mis tipnes möödunud äh, kevadel vastu võttes, võetud otsusega. see puudutab jälgimiskohustust ettevõtete juhtkondades. see arutelu on väga kaua kestnud ning selle võitluse alustasid vabaühendused sellega osalesid äh, Prantsuse ametiühingud, äh, ülikoolid äh, ning samuti ka paljud saadikud erinevatest parteidest ja võitlus oli pikk et ja see takerdus ettevõtjate umbusule, konservatiivsusele ning neoliberaalsele maailma nägemisele Eh, kuid eh, lõpuks eh, nii parlament kui kodanikuühiskond survestas piisavalt tugevalt olukorda, mistõttu olukord lõppes positiivselt nii meie riigi kui ka võib-olla ülejäänud maailma jaoks. nagu te teate, Eh, on ehm, kohustatud teavitama inimõiguste ja keskkonna ehm, põhimõtete räigetest rikkumistest. nagu te teate, keskkonna kahjustamine on rünnak inimõiguste vastu. Eh, meil on kohustus inimväärikust eh, kaitsta. ja tundub, et see on seesama võitlus ning keskkonna kaitse, inimõiguste kaitse on eh, sarnases eh, suunas eh, toimuvad liikumised ning esimest korda on muutunud selline, sellised rikkumised ka õiguslikult karistatavaks Prantsuse territooriumil ning samuti Eh, see silmakirjalik piir eh, nende vahel, kes, eh, kes näiteks otsuseid langetavad või kes ehm, otseselt tegutsevad, sõltumata siis sellest, kas tegemist on põllumajandusega või elektroonika valdkonnaga. igatahes on jälgimisplaan paika pandud, mille eesmärgiks on hinnata ettevõtete tegevust äh, Prantsuse ettevõtete tegevust kõikjal maailmas eh, ning riskihinnangud paika panna eh, ja eh, võtta arvesse keskkonna ja inimõiguste küsimusi, mis olid unustatud pragmaatilises lähenemises, mis öeldi välja ÜRO-s ja leidis kajastust kõikjal maailmas Eh, Prantsusmaa soovib, eh, soovib ÜRO uusi põhimõtteid järk-järguliselt kasutada. Eh, ettevõtted, kus on üle viie tuhande töötaja, need on Prantsusmaal üsna palju ja need moodustavad osa kaks kolmandikku meie väliskaubandusest. nii et äh, see puudutab äh, niisiis suuri hargmaiseid ettevõtteid, kes on kas Prantsusmaalt pärit või kusagilt mujalt, kuid ongi Prantsusmaal suurel määral esindatud, esindatud. selle sätte äh, aluseks on see, et äh, luuakse nii-öelda kolmas tee normatiivse lähenemise, mis on praktiliselt saavutamatu praeguses üleilmastunud ühiskonnas ja selline teisest küljest selline unistajalik lähenemine, mis sõltub ainult ettevõtete heale tahtele. meie valisime kolmanda võimaluse, meetmed on välja töötatud ettevõtete enda poolt e, ning nende e, enda võimalused ja pädevused on seadusega reguleeritud, et ettevõtted on need, kes peavad suutma leida lahendusi. kohus, kohtunik on see, kes eh, otsustab eh, ettevõtete lahenduste tõhususe üle. see tähendab siis seda, et eh, seadus toetub ettevõtetele, aga samas kasutab selleks sanktsioneerimiseks riigi võimalusi ma mõtlen siin ka liikmesriikide valitsuste peale, ametiühingute peale, vabaühenduste peale. Nemad võivad teavitada rikkumistest. ettevõte näiteks võib, ettevõtet võib süüdi mõista, sest nende jälgimisplaan on äh, olematu või liiga nõrk ning äh, äh, rikkumiste, suurte rikkumiste ja raskete tagajärgede puhul võib sellise jälgimisplaani puudumine olla eh, põhjus, eh, võib olla raskendav asjaolu kohtuprotsessi juures. seega eh, see, see siis nii-öelda autonoomse solidaarsuse juurest liigutakse tõelise solidaarsuse juurde esimesest jaanuarist kaks tuhat üheksateist eh, on võimalik kohtupraktikast hakata rääkima, sest seadus hakkab toimima. praegusel hetkel eh, on see seadus eh, ka ÜRO edasise tegevuse aluseks ning seda on võetud arutusse ka mitmetel Euroopa, mitmetes Euroopa ülikoolides ja lõpetuseks võin öelda ka seda, et seal on kolm-neli Eh, näiteks eh, kolmest-neljast teemast, kus on võimalik kaasata ka töötajaid, näiteks eh, nagu näiteks ka võib öelda seda rahapesu ja maksudest kõrvalhoidumise juures. suur aitäh teile, härra Putsi. ja et nüüd ma annan sõna Manuel Altavale, kes on majan-, Hispaania senati majandusasjade komisjoni liige ja ka õiguskomisjoni liige. palun, teil on nüüd sõna. suur tänu, suur tänu teile, härra esimees, kallid kolleegid, nagu te teate, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta juunis eh, haarasid Ecuador ja Lõuna-Aafrika Vabariik eh, algatuse eh, viia rahvusvahel ÜRO inimõiguste komisjoni inimõiguste ja ettevõtluse küsimuse Hispaanias kahekümne kaheksandal juulil kaks tuhat seitseteist võttis valitsus vastu riikliku ettevõtete tegevuskava inimõiguste kaitsel, mille aluseks on ÜRO põhimõtted ettevõtete ja inimõiguste kohta. selle väljatöötamiseks toimusid laiapõhjalised konsultatsioonid ähm, ettevõtete äh, ja kodanikuühiskonnaga esimeses faasis, see kestis praktiliselt kaks aastat, sellele järgnes äh, äh, tihe koordineerimistöö erinevate ministeeriumite vahel viimaste kuude vältel. plaani eesmärk on ÜRO suunised inimõiguste teemal seadustesse viia ning Eh, võetakse vastu otsused eh, konsensuslikule alusele, eh, nagu seda toimus Inimõiguste Nõukogus ÜRO-s. kõigepealt lubab Hispaania kaitsta inimõigusi sõltumata sellest, milline negatiivne mõju ettevõtetele võiks sellel olla. Hispaania on üks riikidest, kus on kõige paremad tavad just selles valdkonnas. teiseks panustab Eh, tugevalt eh, ette, Hispaania ettevõtete konkurentsivõimet eh, rahvusvahelisel turul, andes, töötades välja raamistiku, et ettevõtted tegutseks, austades põhiliselt inimõigusi. eesmärgiks on välja töötada protsess, mis ei peatu ning praegune protsessi lõpuleviimismärk on kahe tuhande kahekümnes aastas, loodi ka jälgimiskomisjon, et sel plaani elluviimist kontrollida. välisasjade komisjon, Euroopa Liit ning äh, rahvusvaheline koostööorganisatsioon on äh, selle plaani elluviimist äh, jälginud praegu üritatakse selle plaaniga Hispaanias läbi viia teavituskampaaniad inimõiguste küsimustele toetatud programmide eh, läbi selles valdkonnas kontrollitakse ühtlasi ka pädevuste, eh, pädevusi ja võimalusi ettevõtete tegutsemisel kolmandates riikides. samuti Ehm, soovitakse koolitada riigitöötajaid ettevõtete nõustamisel inimõiguste küsimustes. soovitakse ka tegevussuuniseid äh, välja jagada meie diplomaatilistele esindustele, ametlikele esindustele, konsulaatidele, koostöökeskustele ning Hispaania äh, koostööametitele kolmandates riikides. samuti võttes äh, tegevuseks arvesse ÜRO Inimõiguste äh, Nõukogu äh, poolseid soovitusi. see, et need soovitused käivad nii suurte kui väikeste ettevõtete kohta. Euroopa Liit peab olema eeskujuks ülejäänud maailmal inimõiguste valdkonnas. sellisel viisil leevendab Hispaania otsus globaliseerumise negatiivseid tagajärgi mis on tekitanud tohutut ebavõrdsust riikide, kogukondade, indiviidide, ettevõtete vahel, näiteks võimalusest ligi pääseda õiglasele kohtusüsteemile, mis aitaks kaitsta inimõigusi, eriti maailma kõige vaesemates piirkondades. et otsime ka valitsusvahelise töögrupi ka koostööd, et, et et eh, karistada eh, hargmaiste ettevõtete karistamatut tegutsemist. sellesse avatud protsessi on kaasatud ka rahvusvahelised organisatsioonid, kodanikuühiskonna esindajad, kogukonnad, akadeemikud ning teised olulised eh, isikud, kes aitavad tegutseda oma kogemuste põhiselt inimõiguste kaitsel see võimaldab ka ähm, tulevase leppe raames välja töötada tulevased rahvusvahelised kohustused hargmaistele ettevõtetele inimõiguste kaitsel. seega on vaja lihtsalt minna kaugemale praegustele vabatahtlike, praegustest vabatahtlikest raamistikest. E, e, see on oluline samm edasi, et välja töötada majanduslik süsteem mis kait-, aitaks kaitsta kodanikke ja nende õigusi ning ei võimaldaks hargmaistel ettevõtetel enam kar-, äh, karistamatult tegutseda. seega usume, et äh, Euroopa Liit ja Hispaania peavad aitama välja töötada äh, selged suunised ettevõtetele, hargmaistele ettevõtetele, kes tegutsevad kolmandates riikides, eh, seda sellisel viisil, et, et antud instrumendil oleks reaalne lisandväärtus eh, inimõiguste kaitsel. suur aitäh teile, härra esimees! or to the EU in the place of the chair of the UN open-ended intergovernmental working group. Äh, ÜRO töörühma esindaja, äh, õiguslikult siduv äh, võrgustik ettevõtluste, ettevõtete inimõiguste jaoks. E-, suur aitäh. tervitan südamlikult Euroopa Parlamendi liikmeid ja liikmesriikide parlamendi äh, liikmeid ning äh, kõigi paneeli töös osalemises. tänan Ecuadori nimel sellise kohtumise korraldamise eest. tahaksin väljendada ka Euroopa Parlamendi vastu tänu nende resolutsioonide eest, mis näitavad läbirääkimisprotsessi olulisust Euroopa jaoks ning äh, muinaid. Euroopa Liit äh, on oluline äh, osaline läbirääkimisprotsessis. hargmaiste ettevõtete mõju inimõigustele on täiesti selged ja kui on olemas normatiive, mis ei ole siduvad, siis on näha, et neid ei ole rakendatud piisava tõhususega. sellega seoses on äh, äh, siduv leping oluline, sest ta on kohustuslik, see aitab äh, inimõiguste rikkumise ohvreid, äh, ohvritel ennast kaitsta. võiksite palun aeglasemalt rääkida? ütleb esimees. peale selle tuleb arvesse võtta et, et kaheksakümmend protsenti teenustest üle maailma eh, on toi-, eh, on toodetud killustatult üle piiriüleselt erinevates õigussüsteemides. seda arvesse võttes kahe tuhande neljateistkümnenda aasta juunis esitasid äh, Ekvadori ja Lõuna-Aafrika Vabariik äh, resolutsiooni äh, üheksateist ÜRO Inimõiguste Nõukogule, mille kohaselt pakuti välja avatud rahvusvahelise valitsustevahelise töögrupi väljatöötamiseks, et oleks võimalik rahvusvaheline instrument välja töötada, mis tegeleks eh, riigiüleste ettevõtete, eh, hargmaiste ettevõtete eh, tegevusega kolmandates riikides. kahe tuhande viieteistkümnendast aastast on toimunud töögrupi neli kohtumist. neljandal kohtumisel selle aasta oktoobris oli väga oluline, sest esimest korda võeti läbirääkimiseks, rääkimiste aluseks Eh, eh, algtekst, mis sisaldas viiteist artiklit ning eh, see jälle saatis laiali ÜRO inimõiguste kõrge esindaja eelmise aasta juulis. seal osalesid kõik riigid ja teised olulised asjaga seotud isikud liikmesriikide eh, kohustus, see puudutas liikmesriikide ettevõtete kohustusi. Eh, esmane versioon sellest eh, kokkuleppest ei nõua kehtesta uusi reegleid, vaid tegeleb sellega, et olemasolevaid reegleid rahvusvahelises õiguses ka täidetaks inimõiguste valdkonnas, eriti puudutab see olukordi, kus on õiguslikke takistusi selleks, et, et riigiüleselt tegutsevad ettevõtted vastutaks oma tegevuse eest. praegune ettepanek on äh, läbirääkimiste aluseks ning seda äh, peab tugevdama. tema sõnastus keskendub neljale põhimõttele ehk siis inimõiguste rikkumise ärahoidmine, ka kaubandus äh, välisriikides kaubandustegevuse läbiviimiseks, inimõiguste rikkumiste ohvrite õigus pöörduda kohtute poole ning eh, instrumendi tõhus eh, rakendamine ning eh, rahvusvahelised jälgimismehhanismid. esimese lugemise tähtsus ning lepingu esmane tekst leidis täiendust üheksakümne viie liikmesriigi poolt pluss ka kodanikuühiskonna e- e- e- poolt esindatud neljasaja ettepaneku osas, kuhu on kaasatud ametiühingud, rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad, vabaühenduste esindajad ning inimõiguste nõukogu kaastöötajad, samuti liikmesriikide inimõiguste organisatsioonid, samuti erinevad saadikud, näiteks ka Euroopa Parlamendist ja paljud mitme ja paljud on vabaühendused, kes osalevad näiteks ÜRO Majandus- ja Sotsiaalkomitees. ÜRO-s toimusid kuusteist paralleelset kokkusaamist ja see teema tekitas suurt huvi. eraldi tuleks siin mainida kolmekümne eksperdi osalemisest juhtad erinevatest maailma piirkondadest, kes erinevaid artikleid kommenteerisid. soovituste, soovituste osas kaasati ka kutse kõigile liikmesriikidele, et need esindaksid omapoolseid ettepanekuid ehm, selle teksti kohta enne ehm, veebruari lõppu kaks tuhat üheksateist ning läbirääkimiste tulemusena võib öelda, et need konsultatsioonid, mis protsessi käigus toimuvad ja soovitused, mis edastatakse, tuleb projekti parandatud versioon kokku panna, mis esitatakse kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juunikuuks. töögrupi viies kohtumine toimub otseste, toimub koostöös vabaühendustega ning sellega seoses antakse välja ka vabatahtlikke protokolle, võetakse aluseks kohtuotsused ja tehakse koostööd ka liikmesriigi, erinevate riikide õigussüsteemidega kohtutakse regioonide esindajatega, valitsusväliste äh, organisatsioonide esindajatega, ÜRO ekspertidega ning lisaks sellele toimuvad mitteametlikud konsultatsioonid enne viiendat istungit, äh, mis, äh, mille tulemused edastatakse. teame, et konsultatsiooniprotsess kestab mitu aastat, nagu seda ennegi on inimõiguste puhul juhtunud laiapõhjaline osalus on äärmiselt oluline selleks, et eh, välja töötada tõhusaid eh, sekkumisvõimalusi. Eh, meie ühiskonnad on aina seotud, seega me saame me kõik üha rohkem ära teha selleks, et inimõigusi kaitsta, aitäh! Thank you very much and uh... suur aitäh! ja nüüd on sõna liikmesriikide parlamentide esindajatel. meil on äh, ametlikult äh, neli inimest äh, registreerinud parlamendiliikmed, alustan nendeks, nendest. kõigepealt härra Bacelarte Vasconcelos Portugalist. is not working. Please. Muito obrigado. Uh, muito obrigado. Uh, <clears throat> tive a oportunidade de participar há cerca de um mês, em outubro. Aitäh võimaluse eest täna siin osaleda. oktoobrikuus lükati käima Austria eesistumise all üks inimes, inimõigusi puudutav algatus ja avapauk anti Viinis ning räägiti inim-, Euroopa põhiõiguste harta rakendamisest äh, riiklikul tasandil. silma torkas see, kuidas arutelus äh, toodi välja just see, kuidas tagada põhiõiguste hartast tulenevate normide korrektne rakendamine ning äh, väga selgelt äh, äh, toodi seal välja ka see, et me peame vaatama, kuidas põhiõiguste hartat rakendatakse Euroopa Liidus ja väljaspool Euroopa Liitu põhiõiguste harta puhul on väga tähtis see, et ta on universaalne ja see, et inimõigusi ei ole võimalik mitte mingite teiste väärtuste vastu vahetada see tähendab seda, et me näitame väga selgelt, et me ei tee enam vahet õigustel ja vabadustel, tsiviilõigustel, majanduslikel, sotsiaalsetel ja kultuurilistel õigustel, et need kõik moodustavad inimõigused ja inimõigused on jagamatud. seega inimõigust põhiõiguste harta puhul arvestame me ainult nende juhtumitega, äh, mis jõuavad kohtutesse. see ei ole vastuvõetav. on kahju sellest, et äh, põhiõiguste harta mis jõustus kahe tuhande üheksandal aastal et seda ei institutsioonid ega valitsused pole siiamaani väga tõsiselt võtnud. siin juba öeldi ka seda, et põhiõiguste harta on õiguslikult siduv ja ta kuulub primaarse õiguse alla. ning lõpetuseks tahaksingi öelda, et äh, Euroopa rahvas on praegusel hetkel sattunud üleilmastumise ajal levinud äh, metsiku kapitalismi ohvriks, et meil on siin nii palju siin ka eelarvamusi ja kärpepoliitikat, äh, nagu Moby Dickis juba seda öeldi. Äh, ja me nägime, mis juhtus. Äh, samamoodi tuleks siia juurde lisada ka Kreeka. nii et tõesti, põhiõiguste hartat ei ole ilmselgelt korralikult liikmesriikides rakendatud, rääkimata ülejäänud maailmast. aitäh Manuele Petreflorin Rumeeniast saab järgmisena sõna, palun. mult. S-a vorbit aici despre inegalități, drepturile omului. Suur aitäh! siin on räägitud võrdsusest, inimõigustest ja ärikeskkonnast ja inimõigused e, seati samale pulgale e, tööõigustega, see on täpne, aga e, mitte täielik, sest et inimõiguste hulka kuuluvad ka nende inimeste õigused, kellel ei ole ligipääsu tööturule. ebaõiglaste tingimuste tõttu haridussüsteemis või sellepärast, et nad erinevad teistest ja on näiteid ka Euroopa Liidust, Euroopa Liidust väljaspoolt. romide kogukond me äh, palkame inimesi, aga romid ei peaks ta töökohta taotlema, see on reaalsus, äh, ütlen seda parlamendiliikmena, aga olen samas ka romide etnilise kogukonna liige. kas me teeme midagi selle nimel, et selliste praktikatega võidelda? jah, äh, kas liikmesriigid teevad seda? ja enam-vähem. kas suurettevõtted et teevad midagi selleks, et äh, selliste praktikatega võidelda, jah, mõned seda teevad, aga minu arvates enamik ei tee seda. seetõttu need suuremad väljakutsed, mis on Euroopa institutsioonide ees, äh, äh, kus Euroopa Liit, liikmesriigid ja suurettevõtted peaksid koostööd tegema mitte ainult inimõiguste jälgijatena, vaid ka sellistena tegijatega, kes tegelevad tõsiselt inimõiguste edendamisega the following is uh... järgnev kõneleja on härra Taani esindaja härra Nordqvist. <laughs> Don't worry. kõigepealt suur aitäh paneelile, need sõnavõtud olid väga huvitavad. olen jälginud äh, tööd Prantsusmaalt, äh, tööd, mida teie olete teinud, härra Potier, olen seda väga tõsiselt jälginud ja olen üritanud seda nüüd Taani parlamendis läbi suruda. see on võitlus, aga ma loodan, et me jõuame lõpptulemiseni ja ma arvan, et äärmiselt oluline on äh, ka see, et me praegu üritame teineteiselt leida häid töövahendeid, sest et äh, tihtipeale on see heaks argumendiks, kui me ütleme, et vaadake, mis nad on Prantsusmaal või teistes riikides teinud. ja ma arvan, et nüüd on saabunud aeg, kus me vajame rohkem õiguslikult siduvaid töövahendeid ja vähem sõnu ja lihtsalt ju suuniseid. meil on olnud suunised, me oleme üritanud vaadata, kas see töötab, aga kui meil on ettevõtted, mis on suuremad kui paljud väiksemad riigid, siis on meil tõsiseid probleeme. ja ma leian ka, et äh, õiguslikult siduvat äh, instrumentide töörühm, mis puudutab ettevõtlust ja inimõigusi, ma arvan, et äh, oluline on see, et meie rahva, liikmesriikide parlamentides survestame oma valitsusi, sest noh, ma tean, et see resolutsioon hääletati, selle poolt hääletati Euroopa Parlamendis, aga kui me vaatame, mida liikmesriikides on tehtud, siis see olukord on küll väga kehv. üritasime survestada Taani valitsust, aga oli äh, keeruline sundida neid isegi töörühma töös osalema. nii et ma arvan, et nüüd peavad äh, nii Euroopa Parlament kui liikmesriikide parlamendid avaldama survet selleks, et äh, saavutataks õiguslikult siduvad töövahendid, sest ma arvan, et nüüd on ühele poole saanud aeg sõnadeks ja suunisteks. aitäh! Eleni Stamajaki Kreekast, palun järgmiseks Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. suur aitäh, härra esimees, daamid ja härrad. aasta kaks tuhat äh, detsembris äh, allkirjastati Nitsas Prantsusmaal põhiõiguste harta ja selle põhjal on töötajate õigused kaitstud kui inimõigused Euroopa Liidu raamistikus äh, ja selle harta sätete alusel on kaitstud õigus tööle, kohustuslik töö on keelatud, ametiühingute vabadus on tagatud, õigus tööd teha on tagatud, õigus sotsiaalturbele, äh, keelustatud on lastetööjõud ja noored töötajad saavad kaitse. ja tasakaal eraelu ja tööelu vahel, äh, see on samuti tagatud ja eraldi on mainitud ka emaduspuhkust Kreeka seadusandluse järgi igasugune kaudne või otsene diskrimineerimine eh, soopõhiselt on keelatud, eh, kõik on kaitstud vallandamise eest eh, raseduse tõttu ja samas on inimestel ka õigus vanemapuhkusele pärast seda, kui nad on lapse sünnitanud või adopteerinud. ja ka isa võib äh, võtta la-, puhkust laste kasvatamiseks, nii et mitte ainult naised ei ole need, kes laste eest hoolitsema peaksid. hiljuti äh, äh, lõi Kreeka Sotsiaalkindlustusministeerium uute reeglite seadustega eraldi emaduspuhkuse, sünnituspuhkuse ja laste kasvatamispuhkusega kahjuks äh, Need sätted ei kohaldu samasoolistele perekondadele ja ka inimestele, kellel on äh, kokkulepe kooseluks. see ei kohaldu ka neile. nii et meil on erinevad riiklikud tingimused ja seadused, mis äh, annavad töötajatele õigused, aga sõltumatult sellest, äh, neid äh, reegleid siiski palju rikutakse. konkreetselt tahaksin äh, mainida, et äh, paljud madalate oskustega töötajad töötavad äärmiselt suure surve all ja neil ei ole tööturvalisust, mis puudutab nende tööpositsiooni ja võimalus uuesti tööd leida, kui nad vallandatakse. räägime siin inimestest, kes töötavad äh, ettevõtetes. Äh, näiteks me teame äh, proua Konstantina Kuneva juhtumit, keda rünnati, kui ta tööd tegi. tema oli ametiühingu liige koristustöötajate assotsiatsioonis ja Kreeka valitsus kahe tuhande viieteistkümnenda aasta seadusega ja terve rea seaduste ja sätetega võtab arvesse Äh, isiklikud lepingud konkreetsete tööde puhul ja oleme üritanud äh, lõpetada sellise alltöövõtu režiimi ja seda on kinnitanud ka Euroopa Kohus. ja kollektiivkokkulepped äh, tulevad tagasi ja kõiki meetmeid peab rakendama selleks, et töötajate õigused oleksid kaitstud. nüüd selles raamistikus, kui me räägime inimõigustest, ja ettevõtetest, siis me peame rääkima ka eh, inimõiguste kaitsest, eh, mis puudutab haavatavaid rühmi, naisi, puuetega inimesi, eh, LGBT vähemusi, inimesi, kes on vanemad kui viiekümne aastased, me peame kaitsma sisserändajate ja põgenike õigust tööle ning samuti peab peavad olema kaitstud isikute ja töötajate õigused töökohal ja töökohast väljaspool, aitäh! Last but not least. ja viimaseks kõnelejaks proua Rosa Aldea Hispaaniast eh,. Buenos dias! tere hommikust! see võimaluse eest eh, osaleda teie tänasel kohtumisel tahtsin öelda lihtsalt, et äh, neljandas töögrupis, äh, mis toimus oktoobris, äh, teame, et Euroopa Liit osaleb aktiivselt ja konstruktiivselt paljudes töögrupi töödes ning Hispaania rääkis seal sellest, kui suurt rolli mängivad inimõiguste kaitsjad massiteabevahendid äh, ning äh, samuti ka liiklikud inimõiguste organisatsioonid, kes teevad kõik selleks, et inimõiguste ohv-, äh, rikkumiste ohvrite hääled oleks kuuldavad ning ning see Eh, on eh, oluline ka selleks, et eh, ohvrid saaks oma kannatustest kompensatsiooni. The... kas keegi soovib veel sõna? Teie esitate vabaühendusi, palun. kaks neist nime on siin. Adriana Espinosa. korporatiivõiguse poliitika esindaja. Äh, aitäh, härra esimees. Äh, arvestades seda, mida ma olen kuulnud, siis me vist oleme kõik nõus, et üks peamisi väljakutseid, mis meie ees täna on, on see, et me peame tagama inimõigused ülemaailmsetes ettevõtetes. mul on väga hea meel, et liikmesriikide parlamendide liikmed ja Euroopa Liidu institutsioonid äh, on siin täna kokku tulnud, sest ma tahan rõhutada seda, et meil on siin nüüd unikaalne võimalus selle väljakutsega tegeleda. Äh, Prantsuse seadus, millest rääkis härra Potier just, äh, see muutis kõike, sest et see oli esimene seadus ülemaailmsel tasandil, mis kohustas äh, suuremaid ettevõtteid austama inimõigusi ka oma ülemäära ettevõtetes, aga me peame siiski tunnistama, et Prantsusmaa ei ole siin enam üksi täna on äh, üha rohkem riike Euroopas arutamas või vastu võtmas seadusi, mis kohustab ettevõtteid äh, äh, tuvastama ja tegelema inimõiguste rikkumistega oma tarneahelas, nii et see seadusandlus nõuab ettevõtetele, et nad kontrolliksid inimõiguste küsimust ja see on ka ÜRO ettepaneku aluseks, mida Euroopa Liit on toetanud. kaks näidet, Šveitsis on meil seadusandlik protsess Äh, äh, ettevõtete vastutus ja kontrollikohustus, ettevõtted äh, ja ühiskond toetavad seda, Holland ja Austria samuti arutavad seadusandlust laste tööjõu küsimuses, näiteks Saksa valitsus on võtnud endale ülesandeks uurida võimalikke seadusandlikke lahendusi, et ettevõtted inimõigusi kohaldaksid. nii et need ettevõtted tegelikult vastavad üha kasvavale sotsiaalsele nõudlusele. täna kodanikuühingust, äh, ühenduste asutused, ametiühingud, ka ettevõtted üha rohkem nõuavad, et meil oleks siduvad reeglid, mis nõuaksid, et ettevõtted austaksid inimõigusi. kampaaniad on käimas Luksemburgis, Soomes ja nii edasi. nii et sellist tüüpi äh, seadusandlus, mis kohustab järgima inimõigusi, on saamas üha suuremat toetust, äh, sest ühest küljest on tal väga tugev ennetav fookus ja teisest küljest saab parandada ka ligipääsu õiglusele, kui eh, inimesed on sattunud selliseks ohvriks, nii et eh, see on hea vahend, mida inimesed üha rohkem kasutavad ja nõuavad. ehk siis lühidalt, eh, muudatused hetkel on aset leidmas, mõned Euroopa Liidu etted, kodanikuühiskond, ettevõtted on siin juhi rollis ja kui ja ülejäänud Euroopa, Euroopa Liit ise ei taha ju jääda maha, nad peavad liituma selle liikumisega, et saavutada jätkusuutlikum ja õiglasem majandus eh, niimoodi, et võetakse vastu reegl-, siduvad reeglid, mis kohalduvad ettevõtetele ja inimõiguste austamisele. aitäh. Debi. proua Debi Stottard, kes on Birma võrgustiku koordinaator E uh, aitäh, ma esindan ka FEDEASi. ma töötan kohapeal väga palju äh, kogukondadega Aasias ja me leiame, et inimõiguste äh, ettevõtted, äh, rikkumised, mis on seotud äritegevusega, on muutumas üha tõsisemaks ja laiemini levinuks inimõiguste rikkumiseks maailmas, nii et me tõesti hindame seda, et keskend-, vastute sellele isegi Myanmaris, kus Rohingja kogukonnaga on genossiid aset leidmas, siis leiame me samuti, et sellel kriidil on majandusdimensioon. ettevõtte ja inimõigus, siin on märkimisväärne, et Euroopa Liidul endal puudub eh, tegelikult tegevuskava selles valdkonnas. ja hetke eesistuja Austria, seal ei ole endiselt olemas ka riiklikku tegevuskava, seda ei ole ka Rumeenias, eh, kes saab järgmisel aastal eesistujaks nii et ma arvan, et me peame, peaksime hüppama kaugemale nendest vabatahtlikest suunistest ja hakkama kohe vastu võtma sellist mudelit nagu see inimõiguste äh, kontrolliv seadus, mille Prantsusmaa on vastu võtnud ja peame äh, ka järgima Ecuadori eeskuju, arvestades, mis tööd on tehtud äh, Äh, valitsuste vahelises töörühmas ÜRO tasandil, et saavutada seaduslikult siduv kokkulepe, et oleks tagatud, et ettevõtted täidavad oma inimõiguste kohustusi ja et riigid, kes tahavad inimõigusi kaitsta, et nendele antakse äh, võimalus äh, kaitsta inimeste õigusi oma territooriumitel. tahtsin ka öelda, et kahjuks Äh, olin Genfis äh, äh, valitsustevahelise töörühma sessioonide juures, siis seal oli tõesti väga pettumust tekitav näha, et Euroopa Komisjoni esindus on olnud takistav sellises töös siduva kokkuleppe saavutamisel ja see ei ole küll olnud kuidagi vastavuses Euroopa väärtustega ja Euroopa Parlamendi poolt väljendatud soovidega me küll väga hindame seda tööd, mida on tehtud erinevates Euroopa institutsioonides selleks, et saavutada kõikehõlmav järjepidev inimõiguste kohustuste ko rakendamine, kaasa arvatud siis ka ettevõtte tegevuste kontekstis, siis ma pean siiski ütlema, et mis puudutab kaubanduse ja investeerimiskokkuleppeid, siis eh, me ei ole enam Brüsselis, me oleme metsikus läänes kuskil kauboilinnas miks ma seda ütlen? aastal kaks tuhat kuusteist leidis, et eh, ombudsman, et Euroopa Komisjon on süüdi halvas administratsioonis, sellepärast et nad ei viinud läbi eelnevat inimõiguste hinnangut, mis puudutas Euroopa Liidu Vietnami vabakaubanduslepet. kaks aastat hiljem, sel aastal eh, investeeringute kaitse kokkuleppe eelnõu Euroopa Liidu ja Vietnami vahel seal on täiesti šokeerivalt puudu vajalikud inimõiguste kaitsed, hoolimata sellest, et teatakse, et viimase kaheksateistkümne kuu jooksul on Vietnami ametivõimud algatanud ühe kõige hullema inimõiguste rikkumiste kampaania selles riigis viimase kümne aasta jooksul, nii et on selge, et kui me nähe, tahame näha poliitikaid, mis on vastavuses inimõiguste kaitsega, siis meil on vaja põhjalikult ümber vaadata kogu protsess ja vabakaubanduskokkulepped ja investeeringute kaitse kokkulepete sisu. ja lõpetuseks äh, üks väga tugev äh, kriitika ISDS-i suunas, äh, investeering, investorite ja riikide vahelise tüliküsimuste lahendamise mehhanism on see, näeme seda, et seda mehhanismi kasutatakse ära selleks, et kaitsta ettevõtteid, et nad, võimaldada neil vältida oma inimõiguste kohustuste täitmist, kaasa arvatud mõjutatud kogukondadele hüvitiste andmist sellisele asjale ei saa lasta jätkuda. kui me kuuleme, et ettevõtted ütlevad, et nendel peab olema õigus mitte maksta inimõiguste rikkumiste eest, siis me peame meenutama, et kui kaotati orjandus Euroopas, siis äh, anti orjakauplejatele kompensatsiooni äh, nende äh, sissetulekute kadumise eest orjakaubanduse puhul. me ei taha, saa lasta sellist asja uuesti tekkida siin regioonis ja maailmas. aitäh! uh,. Dear colleagues, we have one more. kallid kolleegid, on veel üks eh, parlamendisaadik, kes sõna soovib. Alberto Airola, kes on Itaalia parlamendi liige. Sì, buongiorno, grazie. tere hommikust, eh, aitäh. tänan eh, komisjoni esimeest ja kõiki komisjoni liikmeid olen täiesti nõus äh, sellega, mida tehakse Prantsusmaal ettevõtete sanktsioneerimise teemal äh, nende rahvusvahelises tegevuses, eriti hargmaiste ettevõtete puhul, kes äh, inimõigustest eriti ei pea ning olen nõus ka sellega, mida ütles Portugali kolleege peame, peame eh, suunamistest eh, minema sammu edasi, võtma kasutusele ka liikmesriikides siduvaid vahendeid. probleem on tihti selles, et näen et näiteks argmaiste ettevõtete tegevuses Aafrika riikides on seal on tõesti juhtuvad majandus, tehakse, sooritatakse ränki majanduskuritegusid, rikutakse inimõigusi, näiteks töötajad kelle õigusi rikutakse, on tihtipeale just äh, hargmaiste ettevõtete töötajad. ning äh, need, kes ostavad neid tooteid, vaatavad kõrvale. E, seega on vaja sanktsioneerida hargmaiseid ettevõtteid, kes äh, kes ilma igasuguste süümepiinadeta rikuvad rahvusvahelisi reegleid ja rahvusvahelist õigust. ja samas ÜRO-s istuvad needsamad presidendid, kes lubavad sellistel olukordadel tekkida oma riikides kes võimaldavad tõelist orjapidamist harrastada. seega on vaja suuremat pühendumust, vastasel korral me paneme kogu vastutuse hargmaiste ettevõtete peale. tõsi on ka see, et meil on väga väike tegutsemisvõimalus äh, näiteks ÜRO juures äh, Eh, sanktsioneerida ränkade rikkumiste autoreid. seega on oluline ka selles eh, osas kiiremalt tegutseda, aitäh. Eh, suur aitäh. ja nüüd ma ütlen lisaks, kallid kolleegid ja mis puudutab uusi nii-öelda liikmeid Euroopa Liidus, Ida- ja Kesk-Euroopa riigid, need on, see on tõsine väljakutse nende jaoks, suhe inimõiguste ja investeeringute ja rahvusvaheliste ettevõtete vahel kes pärast, kes on tulnud meie riikidesse, see on tekitanud palju pingeid. nii et see probleem on samuti äärmiselt oluline, oluline Euroopa Liidu sees, mitte ainult kolmandates riikides. ja lõpetuseks annan sõna minutiks või pooleteiseks Eh, nendele, kes eh, paneelis panustasid. Eh, ja seda siis samas järjekorras. In the same order as we start. nii nagu me seda alguses tegime, mistõttu kõigepealt äh, äh, sõna proua Sahanile. suur aitäh aitäh kõigi nende tõsiste kommentaaride, eh, kommentaaride eest. Eh, tahan toetada seda, mida ütles Portugali esindaja me tegelikult tõesti tahame, et äh, muutuks see tarneahela mudel niimoodi, et see töötaks ka tööinimese heaks. ja siin tahan ma tänada Kreeka esindajat, kes väga ilusasti kirjeldas seda, mida me peame silmas tööinimeste all, mitte ainult sinikraesid, vaid neid, kes üritavad saada ka ligipääsu tööturule, haavatavad töötajad, kellel ei pruugi olla töölepingut. nii et äh, kui me räägime töötavatest inimestest, siis me tegelikult äh, peame silmas väga suurt äh, Äh, hulka inimesi. äärmiselt julgustav oli ka kuulda, et äh, paljud erinevad parlamendisaadikud on saanud inspiratsiooni sellest Prantsusmaa seadusest. ma arvan, et äh, see näitab seda, Prantsusmaa ettevõtted on endiselt kasumlikud, ma loodan, et nad jagavad neid kasumeid ka töötajatega, kes neid kasumeid toodavad, see ei ole Prantsusmaa majandust lõpetanud, nii et ma arvan, et äh, on täitsa õiglane öelda, et kui me palume ettevõtetel teha mingeid ennetavaid sammu, siis see ei, tegelikult ei ole niivõrd radikaal, radikaalne nõue. tegelikult me peaksime kõik äh, nõudma, et äh, lõpeks see konkurentsieelis, mis mõnedel ettevõtetel on, kuna nad ei austa inimõigusi. et need, kes austavad inimõigusi, et eh, need ei satuks konkurentsi mõttes kehvemasse positsiooni. nii et me peame alati äh, viitama siin võrdse mänguvälja loomisele ja viimasena tahan eh, toetada seda, mida ütles minu hea sõber Viki. me tõesti tahame samuti äh, kõikide hääli kuulda. ma arvan, et äh, seal ÜRO kokkuleppe diskussioonides eh, siin täna hommikul kuulsime paljudest headest praktikatest, loodetavasti kuuleme nendest veel, aitäh. Anu. Eh, suur aitäh. Eh, mitmed sõnavõtud puudutasid vajadust siduvamate lepingute küsimust meie kogemustes oleks see samuti väga kasulik ettevõtete jaoks nad äh, saaksid lihtsamini otsustada, millised on need piirjooned, millest üle minna ei tohi. ning äh, rääkisin ka globaalse juhtimise küsimust, kus äh, ei ole selge, millistes riikides on vaja kasutada rangelt kohustuslikkuse põhimõtet. arvan, et selle suunas on soovitud ka liikuda, praegusel hetkel ongi sõlmimisel miinimum Ehm, nõuetepõhine kokkulepe <clears throat> ning need on alati olulised. Ehm, ning kokkulepe või mitte on selge huvi ettevõtete poolt Prantsusmaalt, Saksamaalt, Hispaaniast ehm, soov tegutseda tulevikus nõuetepõhiselt ja selleks, et need kõik need oleks tõhusad, oleks vaja välja selgitada head tavad ka näiteks äh, parlamentides minu põhimõte äh, no minu põhi, minu meelest on niimoodi, et äh, paljud ettevõtted juba praegu on oma tegutsemisviise muutnud. oluline on ka parandada mõjuhinnanguid, mitte ainult eh, negatiivseid, vaid ka positiivseid eh, mõjuhinnanguid tuleks koostada. see eh, on äärmiselt oluline, samuti on oluline ka heade kogemuste jagamine, kus heade tavade edastamine muutub samuti aina olulisemaks. järgmisena Prantsuse parlamendi liige härra Potier suur aitäh tänase huvitava arutelu eest. väga paljud räägivad sellest, kui kiiresti on vaja tegutseda, et rahvusvahelised lepingud siduvaks teha Euroopas ja ÜRO-s tuleb kiiresti tegutseda, maailm on praegu ohtlikus olukorras, kui me soovime säilitada rahu see on äh, oluline. Äh, äh, kui soovime konkurentsivõimet säilitada, tuleb seda teha läbi inimõiguste ja keskkonnakaitse. Euroopa võib sellest võita Eh, kui me selgelt eh, järgime neid põhimõtteid, eh, nagu seda on teha Prants-, tehtud Prantsusmaal, mitte kõhklust kõheldes, mitte silma kinni pigistades laste tööjõu kasutamise või tööõiguse rikkumise pärast, võin teile öelda, et need Prantsuse ettevõtted toimivad hästi, kes neid põhimõtteid rakendavad ning varsti anname ka auhinna parimale ettevõttele et see, see on dünaamika, mis on suunatud tulevikku ning see meenutab otsuseid, mis tehti kaheksateistkümnendal sajandil orjuse ärakaotamiseks, see on seesama põhimõte. iga kord on see kaasa toonud uuema jõukuse, suurema solidaarsuse ennetuse läbi. arvan, et ettevõtted peaksid innoveerima riskide arvesse võtmiseks. mina unistan Euroopa ettevõtlusmudelist, mis mis äh, aitaks ettevõtetel oma tegevust niimoodi paremini juhtida. ma äh, ootaksin, et Euroopa ettevõtted annaksid äh, oma tegevuse läbi uue näo üleilmastumisprotsessi Eestile. suur aitäh ja härra Altava, teil on sõna. suur aitäh, härra esimees. kõigepealt sooviksin esitada ennetava küsimuse, mis on seotud Rumeenia kolleegiga ta ütles, et äh, teatud ettevõtetes äh, ei lubata töötada ähm, äh, mustlastel. Hispaanias on selline asi põhimõtteliselt keelatud ning võin öelda ka, et rumeenlaste kogukond on Hispaanias väga suur, väga oluline ning neil on täpselt samasugused õigused kui teistel töötajatel, nii majanduslikud kui sotsiaalsed õigused ning äh, nüüd tahaksin öelda kolleegidele, et selle probleemi lahendamiseks on mitmesuguseid võimalusi ning äh, see äh, juures tuleb esikohale asetada inimesed. Hispaania kasutas üht tüüpi lahendust, mille oluline olusa on see, et selle aluseks on konsensus. see tähendab, et on tõeline tahe neid reegleid täita, sest äh, selle aluseks olid ametiühingud, ettevõtete, organisatsioonid, õigusõppejõud ülikoolides ja nii edasi. eesmärgiks on jõuda eh, selle laiapõhjalise leppe sõlmimiseni, mis leviks kõikidesse riikidesse, et saadaks aru, et on oluline kogu tööahela käigus neid eh, põhimõtteid ja täita. Hispaania ühiskond on väga nõudlik ning on alati nõudnud vastutustundlikku käitumist oma ettevõtete poolt ning nende ettevõtete strateegiasse on juba juurutatud inimõiguste kaitse. paljud ettevõtted, nii väikesed kui keskmise suurusega ettevõtted oma eh, statuudis eh, on selle põhimõtte sisse viinud. ja see on minu poolt kõik, rohkem mul rääkida ei lubata, aitäh. ja võib veel lõpuks eh, proua Albornoz, suur aitäh nagu te teate, on eh, Ecuador see, kes algatas sellise foorumi kokkukutsumise, ma olen praegu väga priviligeeritud olukorras, saan arutada asja kodanike esindajatega, samuti ettevõtete ja parlamentide esindajatega, kes paluvad, et Euroopa tegutseks ÜRO raames aktiivsemalt selle instrumendi vastuvõtmisel. olen veendunud selles, et Euroopa Liit ja Euroopa liikmesriigid vastavalt toetudes oma kogemustele eh, saavad suure panuse osutada et äh, selles olulises küsimuses suur panus anda ning äh, kutsun teid üles, et te osaleks meie töös äh, aktiivselt. meil on vaja suuremat konsensust, see just ongi oluline, et olemasolevaid reegleid kasutataks, see on väga tähtis ülesanne, seega kutsun teid üles, et Euroopa selles protsessis laiemalt osaleks. suur aitäh teile! Thank you very much uh, for all. aitäh kõikidele kommentaaride, märkuste eest äh, nii Euroopa Parlamendi saadikutele kui ka riiklike parlamendide saadikutele. ma arvan, et me andsime väga hea panuse täna selleks, et tähistada ÜRO inimõiguste deklaratsiooni aastapäeva. Iniziamo questo... alustame järgmist äh, paneeli, kolmandat paneeli, kus äh, räägime jätkusuutlikust arengust ja inimõigustest. meil on siin suur au ja rõõm tervitada Ai Weiweid. ta räägib jätkusuutlikust arengust, inimõigustest nagu nägime täna hommikul Äh, on äh, inimõigused seotud mitme eri valdkonnaga väga tihedalt. tegemist on demokraatliku ühiskonna lahutamatu osaga. olulised on sealjuures ka sõnavabadus äh, ning kultuurivabadus ning sellega seoses on minu jaoks suur au anda sõna nii olulisele külalisele, kui seda on Ai Weiwei kes on äh, suur kultuuritegelane, kes on tegelenud, tegutsenud kino, fotograafia, kunstivaldkonnas ning äh, oma tegevuse läbi on ta pidevalt panustanud äh, arut-, avalikku arutellu ning selle läbi ka demokraatia inimõiguste toetamisele. nii et suur aitäh teile selle eest, et osalete meie tänasel arutelul ning äh, annangi teile nüüd koheselt sõna. suur tänu. okei okay. okay.. Ah. Ah. suur tänu teile kõigile, daamid ja härrad. inimõiguste keskmes on küsimus, mida tähendab olla inimene, inimlik. sellel on erinevad pooled. inimväärikuse ülevalhoidmine on tegelikult inimõigustele andnud erilise tähenduse ja inimlikkusest teadlik olemine, inimlikud, inimlikud tegevused on tegelikult väga tähtsad. Nad mõjutavad meie mõtlemist, keelt, üleüldse äh, ühiskonda, majanduslikku julgeolekut äh, ning võimalus iseennast väljendada on ka osa meie julgest mõtlemisest ja kui me tegelikult äh, äh, enam ei võitle inimväärikuse eest, siis tegelikult me võtame ära ka võimaluse olla inimlik, me äh, jätame maha oma moraalsed põhimõtted, see toob endaga kaasa korruptsiooni, türannia ja terve rea humanitaarkriise. üle kahe sajandi on möödunud inimõiguste kontseptsiooni väljatöötamisest. sellest ajast saati on meil toimunud väga palju arenguid ja maailmas on toimunud väga palju muutusi Euroopa oli kunagi koloniaalne äh, monarhiatest valitsetud mander, nüüd aga meil on siin olemas demokraatlik raamistik ja meetmed, kuidas kaitsta inimõigusi. meil on üleilmastunud maailm ning ka teised ühiskonnad on läbi viinud suuri muudatusi ning inimõiguste kontseptsioon on sattunud ka suurte probleemide ette. Need probleemid ei tule sellest, et äh, nõutakse erinevaid arenguid, mis puudutab ka, ka majanduslikku arengut ja siin on ka konkureerivad huvid, vaid meil on siin erinevad rühmad, millel on väga erinev lähenemine inimõigustele. Nad saavad inimväärikusest äh, ja sotsiaalsest vastutusest hoopis teistmoodi aru ja üleüldiselt tõlgendavad ka täiesti erinevalt inimõigusi ja ka seda, kuidas inimõigusi rakendada praeguses maailmas me nõrgestame inimõigusi ja põhiväärtusi ning humanitarismi üleüldiselt. me peame üleval hoidma sotsiaalset vastutust ja oma võimekust kaitsta õigusi. ajalugu on näidanud, et kui eetilised ja moraalsed välid väärtused nõrgenevad, siis see toob endaga kaasa ka väga raske olukorra ning üleilmne pagulaskriis muutub üle iga päev üha hullemaks. seitsekümmend miljonit inimest on sunnitud põgenema võja ja vaesuse eest ning äh, äh meie praegune ühiskond äh, on selline, kus olukord halveneb ja ka äh, ökoloogiline tasakaal on väga haavatav. meil on üha rohkem äh, relvastatud äh, kriise, erinevad piirkonnad on väga e-, ebakindlas olukorras. kapitalistlik kord on praegusel hetkel veelgi suurendamas lõhet vaesuse ja rikkuse vahel ja olukord ei ole kunagi olnud nii ebakindel kui praegu väga paljudes maailma osades inimestel ei ole juurdepääsu haridusele, informatsioonile, nad ei saa vabalt suhelda, neil ei ole võimalik äh, välja elada oma loovust, äh, täita oma individuaalseid ja sotsiaalseid ideaale, neil ei ole võimalik vabalt mõelda, vabalt koguneda. sellised äh, õigused, kui need ära kaotatakse, toidavad autokraatiat ja just sellepärast on nii palju advokaate heidetud vangi, ajakirjanikud on kadunud, neid on mõrvatud ja, ja tsensuur on nii laienenud, samal ajal kui religioosseid ja vabaühendusi surutakse alla. korruptiivsed režiimid võidavad äh, relvade müügist ning äh, diktaatoreid toetavad vaiksed äh, kapitalistlikud rahvad. meil on siin usulõhed, etnilised lõhed, piirkondlikud äh, vahed ja need toovad endaga kaasa primitiivsed võimumängud. see loogika nende taga on lihtne. Äh, nõrgestatakse individuaalseid õigusi, tugevdatakse valitsuste peale surutud kontrolle. seda selleks, et võtta ära õigus elule, õigus äh, vabadusele, vabale väljendusele ja just sellepärast tuleb ka inimõiguste kontseptsioon üle vaadata. arutelud inimõiguste üle keskendusid äh, riikide õigustele ja inimõigustele, ühedimensionaalilisele suhtele. aga nüüd need erinevad pooled on muutunud mitmedimensionaalseks ja mõjutavad üksteist. ja inimõigused, individuaalsed õigused, erinevate rühmade õigused on omavahel seotud, nad ei ole isoleeritud. võrreldes varasemate perioodidega ajaloost me näeme, et inimõigused on, on muutunud üha rohkem üksteisest sõltuvaks kogu maailmas. õigus äh, haridusele, äh, õigus naiste kaitsele, õigus looduskaitsele, õigus äh, üleelamisele. Need on kõik seotud ka inimrassi ellujäämisega. Need äh, õigused on tegelikult inimõiguste puhul väga tähtsaks muutunud. tehnoloogia ja teadus arenevad edasi ning autoritaarsed riigid üha rohkem võtavad ära meilt õiguse eraelule, piiravad meie isiklikku vabadust ja ütlevad, et teevad seda terrorismivastase võitluse nimel. väga palju on kasutatud ka psühholoogilist manipuleerimist erinevatel tasanditel. me peame sellises olukorras ellu jääma Äh, internetikontrolliga ja ka näotuvastustehnoloogiaga autoritaarsed riigid äh, üritavad inimestelt ära võtta nende õiguse tegevusele, vabale mõtlemisele. Nad kasutavad poliitilist hirmu selleks, et ähvardada teatud ühiskondade õigusi, äh, just nende ühiskondade õigusi, mis soovivad vabadust erinevates maailma osades on väga palju erinevaid piiranguid äh, sisse viidud. Need, selles uues sotsiaalses olukorras ei ole kinni peetud inimõigustest äh, ning äh, arutelud on praegusel hetkel olnud väga lühinägelikud ja seetõttu ka tihti jäänud lihtsalt tühjadeks sõnadeks. praegusel hetkel Euroopa, USA, Venemaa ja Hiina toodavad, omavad ja müüvad relvi kui me ei suuda piirata neid ohtlikke relvamüüke, mis on tuleks äh, relvakonfliktidele, siis tegelikult äh, me petame ennast, kui me räägime inimõiguste kaitsest. kui me ei ole võimelised äh, piirama kapitalistlikku ekspansiooni ja kapitali võimuhaaret ja kui me ei ole võimelised autoritaarsete riikide äh, rünnakuid piirama, siis tegelikult arutelud inimõiguste üle on lihtsalt tühjaks sõnakõlksuks ja meil ei ole võimalik öö, äh, põgeneda selle valu eest ja inimõigused kui sellised kaovad ära. inimõigused on jagatud väärtused, nad ei kuulu mitte kellelegi ja mitte ühelegi maailma osale. Need väärtused kuuluvad inimkonnale. kuna inimõigused on meie kõigi omanduses, siis eh, on kõikidel ka õigus elada väärikalt. samal ajal ainult siis, kui iga isiku õiguseid äh, kaitstakse, on meil võimalik äh, tagada humaansus. inimõiguste põhimõte on lihtne, kuid üksmeelele jõudmine väga raske. kas me oleme liiga auahned, kas me petame ennast, kas me oleme ebakindlad, kas me ei ole ausad üksteise suhtes või kas me ei armasta piisavalt elu see, et me eeldame, et me saame siin ignoreerida neid põhimõtteid nagu õiglus, mitte kinni pidada oma kogu, kohustustest, arvestades, et äh, kaos on see, mida me tahame. Äh, sellega me tegelikult õõnestame kõiki oma reegleid ja ka unistusi. ja sellepärast me tegelikult peaksime toetama neid väärtusi, millega me kõik ennast identifitseerime, peaksime panustama tõele ning hindama ennast, hindama elu ning ühiskonda. ning selleks kõigeks on meil vaja tõesti mõistmise takistusi kõrvaldada. me peame aru saama, mis on elu peame tooma välja selle väärtuse, et inimesed ja ülejäänud elavad organismid jagavad elu kui väärtust. peame aru saama sellest, et kõik elusorganismid sõltuvad üksteisest. mina tõesti usun sellesse, usun selles, et meil tuleb teha head, tuleb väärtustada elu. Need on inimõigused ja inimväärtused, mille nimel me kõik oleme töötanud. aitäh! suur aitäh teie sõnavõtu eest ja nüüd anname sõna saadikutele ja äh, kõigepealt anname sõna Rumeenia esindajale. Hello, ladies and gentlemen, it's very nice to be here today. lugupeetud daamid ja härrad, tore on siin viibida, suur aitäh imeliste sõnavõttude eest arvan, et kui räägime inimõigustest, on oluline arvesse võtta ka kultuuriõigusi. isegi Euroopa Liidus on selliseid kogukondi, kus äh, on probleeme isegi kaitsta poliitiliselt oma oma äh, poliitilisi ja lingvistilisi õigusi, näiteks ungarlased Rumeenias äh, eriti keeruline on see haridusküsimustes ähm, äh, ning äh, ungari keele kasutamise õigus äh, riigi institutsioonides on väga tavaline, et kõik küsimused on omavahel seotud ning ühe kogukonna heaolu mõjutab regionaalset arengut ja mõjutab jätkusuutlikku arengut kogu Euroopa Liidus. võttes arvesse Äh, milline olukord on regionaalsete ja lingvistiliste õiguste osas äh, Euroopa vähemustel, leian, et Euroopa äh, poliitika peaks olema vähemuste sõbralikum. praegused probleemid on raskema koorma vähemustele paigutanud kogu Euroopas, Euroopa Liit peab äh, rakendama neid standardeid lihtsalt sellepärast, et äh, on vaja kaitsta äh, keelelist mitmekesisust kogu kontinendil. suur aitäh, Angela Guerra järgmisena. suur aitäh tänan meie erikülalist ja tema, tema sõnavõtu ja seniste tegevuse eest. ta on aidanud väga palju riike e-, edasi minna inimõiguste arenga, arendamisel Portugalis teeme selles valdkonnas edusamme ja samas teeme koostööd ka portugali keelt rääkivate riikidega ülejäänud maailmas. üks valdkondi, millele keskendume, on äh, tervishoid, sest see on väga tähtis. eelkõige, kui räägime äh, seksuaaltervisest, äh, hiljuti toimus Euroopa ja Aafrika riikide kohtumine Ruandas ning olukord on väga erinev erinevates liikides ning see ei vähene. ning äh, üks küsimustest, äh, mida inimõiguste osas äh, puudutati, puudutas on baas tervishoiuteenuste järele. näiteks sündimuse ja fertiilsuse eh, küsimused on samuti olulised, on vaja rohkem eh, teavitustööd eh, liikmesriikide tasandil, samuti on paljudes majandus, riikides majanduslikke ja rahanduslikke probleeme ning tihtipeale on riigi poliitikas teoreetiliselt äh, lahenduste nõue olemas, kuid selleks puudu, elluviimiseks puuduvad vahendid. mul on küsimus, kas te arvate, et põhiõiguste garantii äh, ei äh, täideta sellepärast, et riikidel on rahalisi raskusi, kas teil on soovitusi riikidele, kelle esindajad siin kohal viibivad, ärgem unustagem, et inimõiguste deklaratsioon räägib ka sanitaarküsimustest. kas te arvate, et eh, eesmärgid võivad olla omavahel vastuolus? suur aitäh, järgmisena saab, eh, aitäh, Barbara, see oli väga hea näide. järgmine kõneleja. For your statement and I would like all... Ja, eh, tahaksin teid tänada selle eest, et te kasutate oma kunsti ja oma poliitilist mõtlemist selleks, et äh, kritiseerida ja üritada parandada eh, Euroopa Liidu eh, poliitikat, sest ma arvan, et meie liikmesriikidena, organisatsioon kui selline, me oleme läbi kukkunud, kui me tahame eh, kaitsta nende põgenike õigusi, kes meie piiridele jõuavad, sest nagu te teate, siis Euroopa piir on nüüd kõige surmavam maailmas, selle eest tahaksin teid tänada. teiseks, te viitasite inimõiguste kontseptsioonile et see on see, et ollakse vaba äh, hirmust näiteks valitsuste ees, aga ka vabadus vaesusest. ja ma arvan, et see oligi äh, tuumaks, kui inimõiguste deklaratsioon koostati ja kokku pandi ja kui me vaatame Euroopa Liidu poliitikaid või isegi viimatisi Euroopa strateegiaid inimõiguste küsimuses, siis selline arusaam on seal tegelikult ka peegeldatud ma arvan, et me ei pea midagi uut kirjutama, vaid me peame lihtsalt seda korralikult rakendama ja kui me vaatame inimõiguste tegevuskava Euroopa Liidus, siis see tegelikult sealt ka välja tuleb, et meil on vaja mõlemat, et äh, keegi ei saa elada väärikat elu, ilma et ta oleks äh, vaba vaesusest ja hirmust. nii et ma arvan, et äh, Euroopa Liit teeb head tööd sellist tüüpi kontseptsioonide edendamisel, aga mõnikord loomulikult äh, tuleme me tagasi külma sõja aegse retoorika juurde, kui me leiame, et tsiviil- ja poliitilised õigused on äh, olulisemad kui teised. ja siin ma arvan, et äh, loodan, et Euroopa Liit ka rahvusvahelisel tasandil, nagu ÜRO-s näiteks, jätkab seda survet, et meil saab olla inimõiguste kontseptsioon ainult siis, kui me leiame, et Äh, nii individuaalsed kui kollektiivsed õigused on tagatud. aitäh! Merci beaucoup, monsieur le president. suur tänu, härra esimees, ma sooviksin äh, ühineda kõigi nendega, kes äh, härra Ai Weiwei tänasid ning et ta võib sõna võtta Euroopa Parlamendis, aga mitte oma kodumaal ja see on siiski näide sellest, kui suurt rolli eh, mängivad Euroopa institutsioonid eh, inimõiguste osas maailmas, rääkisime Sahharovi auhinnast eh, ja see on nagu rahuauhind, Nobeli preemia rahu kaitsel ja rahupreemia Äh, oluline on ka see, et liikmesriikide parlamendide liikmed, Euroopa Parlamendi liikmed saaks oma kogemusi jagada. tahaksin rääkida kahest algatusest, mis äh, võeti vastu Belgias. Äh, kõigepealt võttis Brüsseli prantsuskeelne parlament vastu selline pisike parlament, mis tegeleb humanitaarviisa eraldamist ning mitte nende inimeste mitte tagakiusamist, solidaarselt äh, ja jätkusuutlikult toetamist ning äh, mitmed Euroopa riigid on teatanud, et nad äh, ränderaamistiku Marrakechis alla ei kirjuta, mis ei ole ometi kohustuslik oma iseloomult, isegi Belgias mõningad parteid arutavad seda küsimust äh, Eh, natsionalistlikud parteid ja eh, samuti ka eh, ja samuti ka peaministripartei sõdivad vastu, kuigi nad alguses lubasid, et nad kirjutavad alla. ning Brüsselis toimub oluline kohtumine Burundi olukorra kohta, sest see on üks näidetest selle kohta, kus inimõiguseid e, ei austata, sest president oma lubadusi ei pea, kuigi ta oli lubanud, et ta pärast teist mandaati rohkem ei kandideeri ja sajad tuhanded Burundi elanikud on need laiali jooksnud naaberriikidesse ja e, Brüsselisse on saabunud kaheksakümmend burundilast, kes on põgenenud põgenikelaagritest Burundis, nad rääg-, tulnud siia selleks, et rääkida ähm, olukorrast Burundis, äh, tehes koostööd rahvusvahelise kriminaal, kriminaalkohtuga, nii et Burundi probleemid ei ole äh, sugugi lõppenud ning ma kutsun teid üles äh, selle küsimuse vastu edaspidi huvi tundma. järgmisena saab sõna kolleeg Kaan. aitäh Äh, härra esimees, härra Aive Vei, äh, au teid siin näha, te võtate, teete väga häid äh, selfisid muide. Te olete inspireerinud nii paljusid inimesi kunsti kaudu maailmas, te olete kaotanud oma stuudio korduvalt. minu küsimus teile on, te maalite väga ausa pildi inimõiguste olukorrast maailmast. aga nüüd see küsimus, mis puudutab vähemusi Hiinas Tiibeti inimesi ja uiguure ja seda, mis seal hetkel aset leiab. kunsti kaudu on võimalik nii palju teha, inimesi inspireerida. aga enamus aega on need siiski poliitikud, kes peavad tõesti tegema riigi eest otsuseid, liikumised on fantastilised, kunst on suurepärane ja võimas. aga kuidas oleks võimalik äh, teie inspireerivat tööd viia äh, Äh, poliitikuteni äh, igal pool maailmas, paljudes riikides on inimõiguste probleeme. Äh, kuidas teie sellesse suhtute ja seda, sellepärast küsingi, et kuidas te saate oma töö kaudu mõjutada poliitikuid ja parlamente, aitäh. Stamajaki. Pronti. proua Stamajaki, palun. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, κυρίες και κύριοι, στο πλαίσιο της ειδική Συνόδου των Ηνωμένων Εθνών. Aitäh, daamid ja härrad! ÜRO erikonverentsi äh, raames septembris kaks tuhat viisteist äh, võtsid valitsuste juhid vastu äh, kahe tuhande kolmekümne aastate agenda, kus oli seitseteist eesmärki jätkusuutlikkuse arenguks. Nende eesmärkide saavutamine nõuab radikaalselt erinevat lähenemist jätkusuutlikule arengule ja koostööd maailmas selleks, et äh, kavandamises võetakse arvesse finants, keskkonna ja majandussambad. Äh, oma kõne ajal äh, sooviksin ma tutvustada mõningaid algatusi, mille on teinud Kreeka, minu riik, haridusminister, ministeerium inimõiguste ja rahu ja, ja kasvu ja arengu valdkonnas. siin tehakse pingutusi kultuuridevaheline haridus, globaalne identiteet ja kodakondsus ja globaalne pärand. me oleme valmistamas ette uut tegevuskava lastele. see panustaks sellesse, et see haavatav grupp oleks paremini kaitstud ja esimest korda on laps noore kodanikuna silmitsi järgmises inimõiguste tegevuses rõhutame me võrdse kohtlemise põhimõtet. see on otseselt seotud vaesusega tegelemisega. et oleks tasuta ligipääs haridusele, sooline võrdõiguslikkus, et ebavõrdsus kaotataks, et oleksid jätkusuutlikud linnad ja õiglane ühiskond. äärmiselt oluline samm põhiõiguste kaitsel siin äh, selle arenguraamistikus, mida ma mainisin, on äh, äh, see otsus, mille tegi Tööhõiveameti nõukogu, et töötingimused oleksid õiged, et töötud mehed ja naised, kes on erihostelites, kes satuvad vägivalla ohvriks, töötud noored inimesed, vanemad kui kaheksateistaastased, kes ei õpi ja kellel ei ole ligipääsu eh, majutusele, kes on töötud, kes elavad eh, näiteks äh, psühholoogilise tervisekeskustes, et nad saaksid äh, osaleda koolitusprogrammides ja töös, aitäh. Eh, O'Sullivan. O'Sullivan, palun. Thank you um, for your very... suur aitäh selle äärmiselt väljakutsuva, stimuleeriva kõne eest ja ma arvan, et oli väga positiivne, äh, et te viitasite kunstile, ma arvan, et me ei pöörab piisavat tähelepanu kunsti rollile, kui meil on ähm, diskussioon inimõiguste üle, kas siis draama, muusika, kirjandus või kujutav kunst. oma varasemas sõnavõtus äh, rääkisime sellest, et äh, poliitikate puhul puudub järjepidevus, et ja kasutasime seda näidet, et Euroopa on suureks äh, arenguabi doonoriks ja samal ajal Euroopa Liidu liigid osalevad relvakaubanduses esimese sessiooni kumbki kõneleja ei tegelenud selle küsimusega, kui ma selle tõstatasin. nii et on väga hea meel kuulda, et teie tõstatasite relvakaubanduse küsimuse. Euroopa Liit räägib sellest, et eh, tuleks tegeleda rände algpõhjustega, aga siin on väga suuri puudujääki selles, kuidas nad seda teevad eh, sellise eh, militaarse agenda kaudu ja ma arvan, et näiteks kinnipidamiskeskuste kasutamine Liibüas, kus on äh, tohutud inimõiguste rikkumised. mainiti haridust, milleeniumi arengueesmärkide puhul on nähtud veidi edasiminekut, lapsi on rohkem haridussüsteemis, aga sellega peab kaasas käima ka hariduse kvaliteet. ei piisa sellest, et lapsed jõuavad koolidesse, vaid peame tagama ka selle, et haridus, mille nad saavad, on kvaliteetne. paus, palun ja vielen Dank ähm,, auch ich möchte mich bedanken äh, für. aitäh, ka mina soovin tänada teid selle eest, kuidas te kogu maailmas olete võidelnud äh, inimõiguste eest ja aitäh, et te rääkisite siin ka ökoloogiast ja sellest, et meie looduslik Äh, keskkond peab säilima. ma tahaksin teada, et millise panuse saab anda kunst, kunstnikud selleks, et äh, kaitsta inimõigusi ja et neid ka edasi välja arendada. ning teine küsimus, te rääkisite siin eraelu ohtu sattumisest digitaalse tehnoloogia ja tehisintellekti pärast. millised on teie ootused poliitikale selleks, et ka digitaalsetes inimõigustes edasi liikuda? aitäh! yes.. kolleeg Henke. Rather... minu küsimus on äh, teatud mõttes sarnane, kui me vaatame äh, filmitegijaid, kirjanikke, näitlejaid, režissööre ja nii edasi, siis nemad tihtipeale osalevad poliitilistes debattides ja päris paljud tegelevad ka inimõiguste küsimusega. aga väga vähesed kujutavad kunstnikud teevad seda, ma ei ole kuulnud, et Damien Hirst või mõni teine kuulus kunstnik äh, äh, inimõiguste küsimuses sõna võtaks teie arvate, mis teie arvates võiks olla selle jaoks, selle põhjus? seitse-otto minuti per rispondere, prego. seitse-kaheksa minutit teie vastuseks, palun, härra Või. Äh, siin tõstatati laste, äh, naiste ja vähemuste õiguse küsimus me peame mõistma, et need meie ühiskonna komponendid on meie tulevik äh, ilma naiste ja laste õigusteta, ilma vähemuste õigusteta, äh, ilma selliste rahvaste õigusteta nagu äh, tiibetlased või uiguurid, ei ole inimõiguste debatt ju lõpule jõudnud ja me ei ole oma eesmärke saavutanud. loomulikult on meil vaja seadusandluse ja seaduste ja poliitika ja valitsuse tasandil vaja tööd parandada ja muutuda ja päris palju muudatusi, mille valitsused teevad, tuleneb survest, mille avaldavad, mida avaldavad teised valitsused. see võib olla erinevat tüüpi surve, see võib olla majanduslik surve või mõni teine tüüp ja nende häälte ja surve läbi riigid muutuvad. väga harva juhtuvad need muudatused loomulikult. teine asi, mida ma tahtsin öelda. miks on kunst üks selline võimalik valdkond, millega inimõigusi edendada? seda sellepärast, et kui äh, sa elad vaeses ühiskonnas, siis äh, äh, tahet-, tahavad inimesed teineteist kohelda hästi äh,. ja me näeme seda, et äh, see on äh, ühine asi peaaegu kõikides maailma ühiskondades kunsti kaudu on võimalik leida see ühine osa teiste ühiskondadega äh, Äh, poliitilises ja majanduslikus sfääris on väga palju põhjuseid ignoreerida kõige põhilisemaid ja olulisemaid tingimusi äh, inimeluks. Äh, võime tunda ja meie eetilised arusa-, esteetilised arusaamad ja see on väga tihedalt seotud ka meie eetiliste põhimõtetega. niisiis saab kunst aidata inimestel leida äh, Äh, selle kõige põhilisema tõe. ja kunst võimaldab meil leida võimalusi, äh, kuidas jõuda omaenda kõige sügavamate tunnete ja emotsioonideni ja see on midagi sellist, mida poliitika tegelikult lahendada ei saa miks äh, on nii palju kunstnikke, kes üldse ei räägi inimõigustest? ma arvan, et siin on ilmselt mitmeid põhjuseid, üks on haridus. haridus tihtipeale eraldab poliitika nendest asjadest. leitakse, et poliitika ei kuuluks nagu nende asjadega kokku või et see on kuidagi korrumpeerunud või midagi sellist, aga kultuur ja poliitika on tegelikult alati väga tihedalt seotud nende asjadega, nii et äh, head artistid peaksid äh, keskenduma sotsiaalsetele küsimustele ja äh, inimeste olukordadele kõikides ühiskondades ja ka nende tunnetele suur tänu. võime nüüd äh, nende sõnadega lõpetada. Need olid väga olulised sõnad. mind, äh, meile ütles Ai Weiwei, ma tänan kõigi, kõiki meie külalisi töögruppidest tänan teid teie kogemuste jagamise eest. tänan kõiki liikmesriikide parlamentide esindajaid ja Euroopa Parlamendi saadikuid. üritasime leida siin meie kõigi ühisosa, et liikmesriikide parlamentide esindajad saaksid välja pakkuda konkreetsete sammude astumist, et kaitsta kõikide inimeste õigusi ja vabadusi ja peaksime olema uhked selle üle, mida Euroopa on saavutanud. tänan kõiki tänases arutelus osalejaid ning kutsun teid kõiki täna pärastlõunal eh, toimuva eh, pidulikule, toimuvale pidulikule istungile, eh, mis tähistab inimõiguste harta seitsmekümnendat aastapäeva ning eh, lõunasöögil osalejad eh, peaksid nüüd tulema saadikute restorani ning suur aitäh tänase hommikupooliku eest ja head isu kõigile!